Apostel Gluma. Eh, palun teil kõigil istuda oma kohtadele. Eh, lugupeetud külalised, mulle on suur au olla täna siin, minu nimi on Mircea Diakona. tulen Rumeeniast, kus ma olen kultuuri ja eh, ja ma olen kultuuri- ja hariduskomisjoni ase esimees Euroopa Parlamendis ja nagu öeldud, mul on suur au avada meie parlamendile vahelise komisjonide kohtumise Euroopa kultuuripärandi aasta kohta ning äh, tahaksin kõiki tervitada meie komisjoni liikmete äh, nimel, kes küll paraku kõik kohal ei saa olla. suur tänu, te olete siia tulnud, äh, selle ürituse on korraldanud Euroopa Parlament et tähistada Euroopa kultuuripärandi aastat kaks tuhat kaheksateist. meie tänase kohtumise eesmärgiks on arutada erinevaid äh, teemasid, mis on seotud kultuuripärandiga. sealhulgas on meil kavas rääkida selle väga olulise aasta õiguslikest aspektidest. me räägime ka headest äh, tavadest, mida olete teie rakendanud riiklikul tasandil ning me tahame mõtiskleda ka selle üle, milline võiks olla pikaajaline strateegia kultuuripärandi jaoks. meie eelmisel parlamentidevahelisel kohtumisel otsustasime, et me jagame oma kohtumised kaheks osaks ja äh, paralleelselt toimub siis äh, kolm kohtumist, kultuuriidentiteet, kultuuripärandi säilitamine, konserveerimine ja restaureerimine ning kolmandaks kultuuripärand ja haridus. homme toimub äh, ühine plenaaristung, kus osalevad kõik osalejad, et siis rääkida tänase, tänaste paneelide tulemustest ning muidugi olete kõik väga teretulnud äh, ka võtma sõna. homme kõnelevad äh, siis äh, nii liikmesriikide parlamentide liikmed kui ka Euroopa Parlamendi liikmed, samuti mõned kutsutud külalised ja nagu juba öeldud, ähm, olete kõik väga teretulnud ka aktiivselt osalema arutelus, sõna võtma. meil on siis ähm, liikmesriikide parlamendi liikmed, Euroopa Parlamendi liikmed, Euroopa Komisjoni ja UNESCO esindajad, eksperdid, Euroopa kultuuripärandi äh, aastakoordinaatorid, aga ka vabaühenduste tsiviil, kodanikuühiskonna äh, esindajad ja nii edasi ning me oleme väga rõõmsad, et äh, olete meie kutse vastu võtnud. lugupeetud külalised, mõned päevad tagasi ühel teisel koosolekul ütles üks ekspert, et äh, äh oleks äh, muidugi palju lihtsam, kui meil äh, kui me saaksime Euroopa tasandil Euroopa kultuuripärandiga tegeleda, aga see ei ole sugugi nii lihtne, sest nagu te teate, on kultuur liikmesriikide pädevuses, mitte liidu pädevuses. ja tegemist on teemadega, mis on muidugi väga tihedalt seotud rahvusliku identiteediga. nüüd äh, Euroopa kultuuripärandi aastal on tõesti väga suur tähtsus, paljud eksperdid on tulnud kokku, et arutada erinevaid teemasid, mis eh, on väga olulised Euroopa kultuuri jaoks ning eh, need eh, teemad on jagatud kümne algatusse, mida tutvustab ka Euroopa Komisjon. mina olin nõunik ja Euroopa Parlamendi raportöör mitmete algatuste puhul ning mulle on avaldanud segavat mulje, et kui põhjalikult ähm, kõik osapooled on tegelenud nende teemadega. miks ma seda välja toon, sellepärast et äh, lugupeetud kolleegid, te teate, et Euroopa Parlament saab äh, ainult soovitusi anda kultuurivaldkonnas. et need aga viiksid konkreetsete tulemusteni, on meil vaja, et teie liikmesriikide parlamendid, esindajad viiksite need sõnumid äh, oma riikidesse. ma olen palunud äh, siia ka Giovanni Mendola, kes on meie õigusnõunik Euroopa Parlamendis, et äh, ta annaks meile nõu selles osas, mis puudutab Euroopa kultuuripärandit äh, ja selle juriidilisi aspekte. teeksin küll ettepaneku, et alustaksime arutelu, kõigepealt ähm, selgitab Euroopa Komisjoni esindaja meile Euroopa kultuuripärandi aasta struktuuri ja tutvustab ka neid algatusi, millest me hakkame täna rääkima. Ähm, ja proua Arminia Tšekitano on siis ähm, see, kes äh, meile ettekande peab sel teemal. ja seejärel äh, on siis võimalik selle arutleda ja siis arutame ka teisi teemasid, mis on seotud kultuuripärandi kaitsega, eelkõige puudutame keskkonnakaitset ja seda, milline võiks olla jätkusuutlik turism. teen ettepanekud äh, pärast, äh, pärast neid ettekandeid, mis me ära kuulame, peaksime äh, siis ka arutelu, et saaksime tutvuda erinevate parimate tavadega ja äh, homme siis kell üheksa plenaaristungil tutvustan meie koosoleku tulemusi. nüüd mõned korralduslikud küsimused. hiljemalt kaheksateist kakskümmend peame ähm, minema teise saali, ähm, kus siis toimub väike vastuvõtt äh, ning ähm, tõlge on meil olemas kahtekümmend kolme Euroopa Liidu ametlikku keelde ning ähm, seda koosoleku kantakse üles ka veebis. nüüd annaksin sõna ähm, proua Kakitanole, palun. Uh, thank you, Mr Chair, for giving me the floor. aitäh mulle sõna andmast mul on tõesti suur au täna teiega siin olla ja jagada teiega seda uskumatut kogemust, mida endast kujutab Euroopa kultuuripärandi aasta korraldamine. ma meenutaksin, et see on ainuke Euroopa aasta Junckeri komisjoni ametiajal. Euroopa on tuntud oma kultuuripärandi poolest. hiljem räägime näiteks tohutust arvust kultuuripärandi paikadest Euroopas ja me oleme ka tuntud meie oskusteabe poolest ja meie tippteadmiste poolest selles osas, kuidas säilitada ja kaitsta kultuuripärandit. on oluline meeles pidada, et kultuuripärand ei ole midagi passiivset, vaid kultuuripärani edasiandmiseks tulevastele põlvedele on vaja olla aktiivne. me ei saa võtta seda enesestmõistetavusena meie kultuuripärand äh, hõlmab endas äh, mälestusi, äh, õppetunde, mis on väga olulised ka tuleviku Euroopa üles ehitamiseks. kultuuripärandis on sisse ehitatud nii teadmised sellest, millised on olnud meie saavutused ja edulood, kui ka sellest, millised on olnud meie läbikukkumised. ja ka teadmine sõdadest, mida on peetud Euroopa pinnal nii et tegemist on tõesti väga oluliste õppetundidega ja seetõttu on Euroopa kultuuripärandi aasta õiguslikus aluses nõukogu ja parlament välja toonud Euroopa kultuuripärandi aasta olulise eesmärgi, milleks on kultuuripärandi olulisuse ähm, rõhutamine, meie ühise ajaloo ja väärtuste äh, rõhutamine ja kokkukuuluvustunde edendamine. sellepärast on väga oluline meie kultuuripärandit äh, mõista kui ühist jagatud äh, ressurssi. ja kultuuripärandi aasta on ka võimalus äh, mõelda sellele, kuidas me saame kaitsta oma kultuuripärandit, mida me saame teha selleks, et anda seda edasi tulevastele põlvedele. sest me teame kõik, et praeguses olukorras kultuuripärandi valdkonnas ja ametivõimude seas, kes tegelevad kultuuripärandi säilitamisega, on olukord üpriski keerukas. seal on mitmeid katsumisi seoses üleilmastumisega ja ka teadmiste või kultuuripärandi edasiandmine järgmistele põlvedele on keerukam kui varem ja sellepärast ongi väga oluline, et me ka Euroopa tasandil edendaksime seda valdkonda, et see saaks hakkama nende äh, katsumustega. ja ka kodanikud soovivad, et me igal tasandil võtaksime midagi ette. kui vaadata Eurobaromeetri uuringuid, mille komisjon kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpus avaldas, siis me leiame üllatavat äh, tulemusi, mis on väga olulised. kõigepealt kultuuripärand on eurooplastele oluline kolmkümmend üheksa protsenti küsitletutest leidsid, et kultuuripärand on neile väga oluline eh, neile ja kaheksakümmend protsenti leidsid, et see on väga oluline Euroopale, kaheksakümmend kaks protsenti on veendunud, et kultuuripärand on eh, oluline töökohtade loomiseks, kaheksakümmend kaks protsenti on uhked oma kultuuripärandi üle ja mis veelgi olulisem, seitsekümmend protsenti on uhked kultuuripärandi üle mis ei kuulu nende endi riigi juurde. Nad tunnevad uhkust kultuuripärandi üle teistes Euroopa riikides ja see on väga oluline, kui mõelda eurooplaste kokkukuuluvustundele. seepärast on Euroopa kultuuripärandi aasta moto meie kultuuripärand, kus minevik kohtub tulevikuga. me oleme veendunud, et, et kultuuripärand ei ole mitte ainult mineviku ressurss, vaid äh, oluline ressurss meie tulevikuks. me oleme algatanud äh, kampaaniaid, me oleme välja arendanud erinevad instrumendid, veebilehe kultuuripärandi edendamiseks ja ma kutsuksin teid kõiki üles tutvuma selle veebilehega. meie tänasel koosolekul me tutvume lähemalt mõnede algatustega, millega me püüame edendada seda valdkonda ja paremini toetada, säilitada meie kultuuripärandit. nüüd mõned arvud selle kohta, et mida me oleme seni saavutanud. kui vaadata ürituste korraldamist, eelkõige siis teadlikkuse tõstmist kultuuripärandi olulisuse kohta Euroopas me oleme korraldanud äh, hämmastava koguse äh, üritusi üle üheteistkümne tuhande viiesaja üle kogu Euroopa. kuuendal-seitsmendal detsembril äh, toimub Viinis kultuuripärandi aasta lõppüritus ja siis saab selgeks, millised on lõplikud arvud, nii et äh, ka see arv on päev-päevalt äh, kasvamas. me oleme jõudnud kuue koma kahe miljoni inimeseni praeguseks ja on mitmeid praegu käimasolevaid projekte, et Euroopa ja riiklikul tasandil äh, rahastada kultuuripärandi kaitset üle üheksasaja projekti Euroopa tasandil ja üle seitsme tuhande üheksasaja riikliku tasandi projekti. peale selle on meil kakskümmend üheksa projekti, mis on rahastatud Loova Euroopa programmi, selleks on ette nähtud eraldi eelarve, mis oli ka Euroopa kultuuripärandi aasta õiguslikus aluses Need kakskümmend üheksa üritust olidki eelkõige suunatud kokkukuuluvustundele, eh, Euroopa ühistele väärtustele, Euroopa kultuuripärandile. aga meil oli ka mitmeid teisi eh, rahastamisallikaid eh, aasta jooksul, näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend programm nimetan mõned arvud, minu kolleegid kindlasti täiendavad. ja veel saime rahastus ka Erasmus plussist, Euroopa kodanikele programmist, Euroopa äh, Liidu struktuuri ja ühtekuuluvusfondist äh, ja nii edasi. nii et äh, Euroopa kultuuripärandi aastat on Euroopa tasandil üsna peaaegu rahastatud, kuid Euroopa kultuuripärandi aasta ei ole mitte ainult ühe aasta jooksul toimunud ürituste kogum, vaid mida me püüame kõik üheskoos teha, on see, et muuta viisi, kuidas me säilitame äh, oma kultuuripärandit, et jõuda edasi, et äh, tulla toime nende väljakutsetega, mis me oleme tuvastanud ja sellepärast oleme Euroopa kultuuripärandi aasta jooksul eriti keskendunud sellele, millise pärandi me jätame tulevikuks ja kui vaadata nüüd seda jäämäge, eh, siis jah, pärand on võib-olla vähem nähtav, kuid ta on eriti oluline tuleviku jaoks. mis on nüüd eh, selle olulise pärandi alussammasteks? see põhineb olulisel diskussioonil mis algas umbes aastal kaks tuhat neliteist Euroopa tasandil ja millesse on olnud kaasatud kõik Euroopa institutsioonid, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament, kõik sidusrühmad ja samuti liikmesriikide esindajad, liikmesriikide valitsuste esindajad see diskussioon on kujunenud, on kujundanud meie arusaamise kultuuripärandist, nii et me va-, vaatame sellele nüüd hoopis teisiti. näiteks oleme jõudnud ühele nõule selles, et kult-, kultuuripärandi puhul tuleks võtta terviklik lähenemine, tuleb nii vaadelda nii kultuuripärandi materiaalset, immateriaalset kui digitaalset aspekti mina leian, olles selles valdkonnas kaua töötanud, tegemist on olulise saavutusega, mis aitab meil koostööd teha. veel üks oluline avastus või saavutus, milleni oleme jõudnud tänu sellele olulisele, olulisele diskussioonile, mis toimus, on see, et kultuuripärand ei ole koorem, vaid see on ressurss, see toob eeliseid kõigis kestliku arengu aspektides, see on kasulik keskkonnale, majandusele, kogu ühiskonnale. ja loomulikult on see äärmiselt oluline ka kultuurilise mitmekesisuse mõttes. aga selleks, et kõik need erinevad mõõtmed saaksid kasu neist eelistest, ei saa me lihtsalt jälgida ja salvestada neid mõjusid, vaid me peame olema aktiivsemad. ja me peame töötama integreeritumal viisil. peame vaatama üle kõik erinevad poliitikavaldkonnad, kus kultuuripärand on oluline komponent. tooksime mõned näited. Euroopa tasandil on kultuuripärand osa mitmest erinevast poliitikavaldkonnast, see on osa keskkonnapoliitikast, see on oluline teadusuuringutest, see on oluline turismipoliitikas. ja loomulikult on see oluline komponent ka hariduse vallas. ja see saab ka palju toetust äh, tõukefondidest äh, ning samuti rahastust, mis on mõeldud äh, kohaliku arengu toetamiseks. aga on väga oluline, et ähm, siin ei tekiks mingisugust valdkondade isoleerumist. see oleks äh, tõesti ohtlik, kui me enam üksteisega ei suhtle. et siin on üks ähm, skeem, see on pärit uuringust, mida kultuuriprogrammis toetati kultuuripärand Euroopa jaoks ja ma kutsuksin teid ka üles äh, uurima seda uuringut kus on äh, läbi vaadatud enam kui kakssada mõjuhinnangut kultuuripärandi kohta ning seal kutsutakse üles võtma aktiivsem ja ka kõikehõlmavam lähenemine kultuuripärandile. kuidas see kõik Euroopa tasandil ümber tõlgendub? süvalaiendamise kaudu, mis on siis Euroopa Liidu aluslepingutesse ette nähtud ja samuti on seda rõhutatud äh, Euroopa kultuuripärandi aasta õiguslikus aluses. niisiis, õiguslikus aluses on kutsutud üles komisjoni tegema paremat äh, koostööd valdkondade vahel ning uurida erinevaid sünergiaid, mis võivad tekkida erinevate poliitikavaldkondade koostöös. võite endale ette kujutada, kui keerukas kogu see ettevõtmine on. selleks, et see toimiks, oleme loonud väga keeruka juhtimissüsteemi. ja see on selle juhtimissüsteemi arhitektuur, mis on Euroopa kultuuripärandi aasta õiguslikus aluses ette nähtud. võib öelda, et tegemist on tõesti unikaalse juhtimissüsteemiga. Euroopa kultuuripärandi aastat valitsetakse liikmesriikide tasandil ja selleks on riiklik koordinaatorite grupp või komitee, kes on ametisse nimetatud liikmesriikide poolt, sest nagu te kõik teate, siis kultuuriküsimused langevad liikmesriikide pädevusse vastavalt lähimuspõhimõttele. aga Euroopa tasandil on võimalik tegevusi koordineerida ja eelkõige siis vahetada kogemusi riiklike koordinaatorite vahel parimate tavade kohta. meil on ka üheksa assotsieerunud riiki. niisiis, me ei ole piirdunud ainult Euroopa Liidu liikmesriikidega, vaid lisaks on veel üheksa riiki, kes osalevad Euroopa kultuuripärandi aastas. Euroopa Parlament osaleb täielikult, osaleb riiklike koordinaatorite komitee töös ja Euroopa Parlament osaleb ka neil kohtumistel, mille Tšedako on ka komitee liige. ja samuti osaleb Euroopa Parlament väga olulises komitees, mis loodi, et koondada kõik olulisemad sidusrühmad kultuuripärandi valdkonnas põhilised äh, võrgustikud, platvormid on seal esindatud. ja muidugi ka olulisemad rahvusvahelised äh, organisatsioonid nagu UNESCO, Euroopa Nõukogu ja nii edasi. loomulikult äh, sellised olulised sidusrühmad nagu Euroopa Nostra on kaasatud sidusrühmade komitees Euroopa Liidu esindusdelegatsioon on ka äh, kaasatud, äh, nagu ka näiteks regioonide komitee, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Euroopa Ülemkogu on kõik äh, kaasatud sellesse töösse ja osalevad. ja kõige selle üle siis koordineerib kultuuri peadirektoraat, mina olengi siis ka kultuuri peadirektoraadi esindaja. ja me tegeleme siis peadirektoraadis peale kultuuriga veel spordiküsimuste, noorsooküsimustega, aga nagu te näete, siis meil on mitmeid peadirektoreid, kes meiega koostööd teevad. kokku üheksateist talitust annavad panuse Euroopa kultuuripärandi aastasse me oleme arvamusel ja tagasiside sidusrühmadelt, mis on meieni seni jõudnud, näitab samuti, et see on üks kõige olulisemaid Euroopa kultuuripärandi aasta saavutusi, et me suudame nii hästi koostööd teha. ja ma ütlen seda tõesti väga suure entusiasmiga. selleks, et jõuda ühise plaanini, ühiste eesmärkideni milleni me soovime aasta lõpuks jõuda, oleme tuvastanud äh, kümme Euroopa algatust. ma ei hakka täna kõigist neist detailselt rääkima, see läheks natuke kaugele, aga ma keskenduksin neile algatustele, mis on seotud äh, meie koosoleku teemaga. ma olen äh, iga algatuse juures ära toonud äh, need äh, peadirektoraadid, kes on sellesse panustanud, äh, nende nimede lühendid, see on muidugi selline Brüsseli žargoon, nii et aitan teil sellest aru saada. nüüd meil on siin neli sammast. kaasamine, kestlikkus, kaitse ja innovatsioon. kaasamise samba juures me keskendume eelkõige noorele põlvkonnale, kes on kultuuripärandi pärijad. nii et väga paljud meie tegevused on suunatud just hariduse valdkonnale. kasutame näiteks twinning skeemide, selliste partnerlusskeemide äh, võimalusi koolides ja sellepärast on siis selle sammu puhul ka osalenud päris paljud erinevad äh, peadirektoraadid. nüüd ähm, kestlikkus. siin me tegeleme sellega, mida puudutasin ka ennist, et kuidas me saame tagada, et ähm, et siis kultuuripärandi edasiandmine avaldab äh, positiivset mõju kestlikkuse erinevatele äh, sammastele, me teeme siin head koostööd äh, Grow peadirektoraadiga, eh, siis eh, keskkonna eh, peadirektoraadiga ja hiljem ka kolleeg selgitab seda põhjalikumalt ka teadusuuringute peadirektoraadiga. ja nüüd, mis puudutab kultuuripärandi kaitset, siis sellest rääkisin natukene pikemalt ei, vabandust, kõigepealt äh, siis äh, kestlikkuse äh, samba kohta räägiksin veidi pikemalt. kõigepealt tahaksin teile rääkida ühest kõige olulisemast algatusest, milles me praegu osaleme. nimelt keskendume kestlikule kultuuripärandiga seotud turismile. nagu te teate, siis turism on kindlasti väga oluline piirkondadele aga on oluline turismi hallata kestlikul viisil, sest see võib kujutada endast ka ohtu kultuuripärandile ja sellepärast me oleme väga aktiivselt selle teemaga tegelenud. meil on ka liikmesriigide grupp, liikmesriikide ekspertide grupp, kes arutavad seda teemat ja kohe parimaid tavasid selle kohta, et millised milline võiks olla kestlik äh, kultuuriturism ja aasta lõpuks äh, siis äh, mm, nad saavad oma, jõuavad oma tööga lõpule kuuendal, seitsmendal detsembris, detsembril Viinis tutvustada tulemusi ning kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal oktoobril juba toimus kohtumine, kus esialgseid tulemusi tutvustati nüüd ähm, kultuuripärandi kaitse sammas samuti väga oluline. sellel sambal keskendume eelkõige ühele algatusele äh, kultuuripärandi tähistamisstandardite loomine kultuuripärandi äh, kaitseks äh, ja säilitamiseks. sest et Euroopas on küll tippteadmised selle kohta, kuidas hallata, kaitsta, säilitada kultuuripärandit. aga me ei ole mõndasid, mõnedes põhimõtetes lõplikult kokku leppinud, ei ole neid omavahel jaganud. ja me peaksime neid vaatlema dünaamilisemal viisil. see on esimene võimalus, mis me oleme nüüd loonud, et arutada koos selle üle, et mida me täpselt äh, silmas peame kvaliteedistandardite äh, väljaarenemise kohta. me peame uurima seda haljala, mida see täpselt tähendab eh, Euroopa linnadele. ja kui oluline on meile kvaliteet, millised täpselt on need kvaliteedistandardid, millest eh, tuleb kinni pidada, kui kasutatakse Euroopa rahastust kultuuripärandile? see on oluline eriti, kui me keskendume kultuuripärandi süvalaiendamisele, rahastuse kasutamisel, mis on ette nähtud kultuuripärandile, mil ja see rahastuse algne sihteesmärk oli teistsugune. sellisel juhul võib tekkida oht, et kultuuripärandi väärtus on seda on, on madalam või seda tajutakse madalam. härra Tšekoi oli oli kahekümne üheteistkümnendal aastal vastu võetud Euroopa Parlamendi äh, raporti koostaja, kus äh, siis rõhutati, et kui oluline on keskenduda sellele küsimusele, mida me peame silmas kvaliteedi all Euroopa tasandil. ning äh, palus Euroopa Komisjonil ka ette näha uus fond, mis on mõeldud just kultuuripärandi rahastamiseks ja selleks ka ette nähtud kvaliteedikontrolli programm, mis oleks projekti elutsükli sees ehitatud. ja seda peegeldab Äh, ka Läti eesistuja äh, nagu algatus, konverents, äh, mis toimus kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, kus samuti arutati selle, et on oluline luua parem ühendus siis kaasaegse disaini, arhitektuuri ning kultuuripärandi kaitse vahel. see kõik peab toimuma dialoogis. Euroopa kultuuripärandi aasta eesmärkide hulgas on ka äh, arutelud, äh, teadusuuringud, parimate tavade vahetuse äh, edendamine kultuuripärandi säilitamise vallas ning nõukogu on taaskord rõhutanud, kui oluline see on nõukogu järeldustes, millega taaskord äh, toodi välja, et äh, oluline on süvalahendada kultuuripärandi teema ning äh, rõhutati ka, et kultuuripärandit küll edendatakse, aga me peame ka meeles pidama, mis on kultuuripärandi väärtused. nii et Euroopa Liidu poliitika väljakujundamisel kutsub nõukogu komisjoni äh, üles võtma arvesse ka Euroopa kultuuripärandi väärtusi ja töötama välja ka suuniseid tagamaks, et eh, ei toimuks kultuuripärandi väärtuste kahjustamist. Uh, komisjon on alustanud tööd selle teemaga. ja meil on ka eksperttöörühm. EKOMOS ja muidugi käib töö seal vastavalt läbipaistvuspõhimõttele ja avatuse põhimõttele. alustasime tööd ekspertrühmana, sellepärast et ainult eksperdid suudavad seda tööd teha. aga eesmärgiks on pakkuda selliseid tulemusi, mis oleksid kõikehõlmavad ning mõistetavad äh, ka neile, kes ei ole spetsialistid. eriti sellepärast, et me edendame ka kaasavat lähenemist kultuuripärandile ning äh, väga oluline on, et kvaliteet oleks selline, et kõik saaksid aru, mitte ainult eksperdid. meil on olnud juba mitu koosolekut ekspertide vahel, esimene eelnõu on valmis. seda arutatakse kahekümne teisel, kahekümne kolmandal novembril Veneetsias, seega väga varsti. ja pärast neid arutelusid komisjoni plaanides äh, alustada avalike konsultatsioonidega sellel teemal. samuti on väga oluline ja see näitab, kuidas me peadirektoraatide vahel tööd teeme. Horisont kaks tuhat kakskümmend programm kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal toetab samuti sotsiaalse platvormi loomist, kus, kuhu oleksid kaasatud sidusrühmad ning eksperdid, nii et me jätkame arvamuste vahetust sellel teemal. kui meil Euroopa tasandi kvaliteedipõhimõtete kohta on esimene dokument heaks kiidetud, siis pärast seda me jätkame arutelusid Horisont kaks tuhat kakskümmend toetusena. siin on ära toodud konverentside kuupäevad ja siin on veel detaile hanke kohta, nii et hanke kohta on ka kõik äh, andmed siin ära toodud. nüüd aga veel üks algatus, see puudutab kultuuripärandit, mis on ohtu sattunud ja puudutab siis täpsemalt kultuurikaupadega kaubitsemist ja kultuuripärandiga kaubitsemist põhimõtteliselt siin selles äh, algatuses, nagu te näete juba pealkirjast, läheneme me küsimusele kahest erinevast vaatenurgast. esiteks äh, ebaseaduslik kaubitsemine kultuurikaupadega ja teiseks äh, parandame riskihaldust, suutlikkust mis puudutab ebaseadusliku kaubanduse vastast võitlust, siis te teate, et juba praegu on mitmeid Euroopa Liidu õigusloomelisi algatusi ja raamistik on olemas, aga olemasolev algatus äh,, raamistik, eriti need kolm esimest dokumendid, mis siin on ära toodud on mõeldud rohkem sellele, et me tahame vältida seda, et kultuuripärand, Euroopa kultuuripärand äh, eksporditakse ebaseaduslikult Euroopa Liidust välja. me oleme keskendunud nüüd aga kultuuripärandi kaitsmisele, sellele, et äh, see laiali pillutakse ning ebaseaduslikult sellega ka kaubeldakse. aga Lähis-Idas toimunu on nüüd äh, näidanud, kui oluline on ka vältida seda, et erinevate maailma piirkondade, regioonide kultuuripärandit müüdakse või sellega kaubitsetakse ebaseaduslikult Euroopa Liidus ja seega pöörame tähelepanu ka impordile ning seda ettepanekut arutatakse nõukogus ja parlamendis samuti ja loodetavasti kaks tuhat üheksateist esimese semestri osas see ka heaks kiidetakse. nii et meil on vaja ka uut äh, raamistikku koolitusele ning suutlikkuse tõstmisele ja see on põhjuseks, miks me teeme UNESCO-ga koostööd, eriti just Euroopa kunstiturul oleme tegevad koolituse valdkonnas, siin võitleme ebaseadusliku kultuuri omadega kaubitsemise vastu ning samuti koolitamine Euroopa Liidu korrakaitse äh, võime ja justiitssektorit. nii et need koolitused saavad siis olema kättesaadavad väga peatselt ning meil on ka e-õppe võimalused olemas. lisaks sellele eh, tahame samuti tõendite kogumist parandada ning kogemuste vahendamist. kaks tuhat kakskümmend Horisont jällegi toetab seda tegevust läbi sotsiaalse platvormi, mis on mõeldud siis äh, ohus kultuuripärandi ning ebaseadusliku kaubitsemise jaoks. eksperdid eh, seega siis peaksid jätkama arutelusid neil teemadel ja samuti viime läbi uuringu ebaseadusliku kaubitsemise mõõtme kohta Euroopa Liidus ning uute tehnoloogiate rolli kohta selle vastases võitluses. me peame teadma rohkem sellest, millega on tegemist, millised eh, kuriteod on äh, Äh, milliseid teid kasutatakse, millistest äh, kogustest me räägime selleks ja millisest ja kui suurest väärtusest selleks, et tõhusalt võidelda. samuti oleme me töötanud äh, kõvasti selle nimel, et mõista seda, kuidas riski hallata laiemas tähenduses. see on põhjuseks, miks komisjon tellis uuringu, Äh, kultuuripärandi kaitsmiseks loodus- ja inimkatastroofide eest, meil on ka siin selle uuringu koopia. ja selle eesmärgiks oli siis kaasata kultuuripärand äh, liikmesriikide riski vähendamisstrateegiatesse, sellepärast et me teame, et kui katastroofid aset leiavad, siis äh, tihtilugu Need süsteemid, mis on olemas, et toimetulu olukorraga ei ole kuidagi seotud kultuuripärandi kaitsesüsteemidega. seega siis, me kaardistasime kogu olemasoleva info ning äh, kõik teadusalgatused, mis on tehtud Euroopa Liidu tasandil ja samuti ka kõik leiud, mida me alati ei kasuta ja samuti kaardistasime ära kõik olemasolevad strateegiad ja vahendid kõikides liikmesriikides. väga oluline on teada, mis toimub liikmesriigiti, eriti kuna meil selline süsteem on, see on ka põhjuseks, miks me EKOV-ide peadirektoraadiga koostööd teeme. <clears throat> vabandust, räägin siis Euroopa tsiviilkaitsesüsteemist väga oluline on teada, mis tehakse ning äh, oluline on, et ka liikmesriigid omavahel paremini koostööd teeksid. nüüd tahaksin mainida veel seda, et selles raamistikus on meie jaoks väga oluline see, mida teeb Medici Grow selleks, et ära kasutada Kopernikuse süsteemi suurepäraseid vahendeid, aga ma näen, et äh, kolleeg on siin, kes saab selgitada seda juba pikemalt ja paremini. What is this uh, work? So for one, for what regard the better management. niisiis, vaatame, mida saaks teha, et paremini hallata kultuuripärandit. uuringu tulemused ning õppetükid, mis me oleme saanud, seisnevad selles, et me peaksime koordineerimist parandama igal tasandil, Euroopa Liidu tasandil, kuid samuti äh, regioonide vahele ning äh, kohalikul tasandil. puudu on äh, vastutusahela kooskõlastamisest, äh, politsei praktilisest kaasamisest ning samuti sellest, ning samuti ei peetakse kultuuripärandit ikkagi madala prioriteediga valdkonnaks. samuti oleme avastanud ühe väga huvitava infoallika DC Research kolleegid on selle välja töötanud, siin näete, on kõik äh, uuringud, mis on tehtud selle kohta. mis puudutab riskis äh, alti kultuuripärandi kaitsmist ja ähm, haldamist? ma võib-olla jätan selle slaidi siia nii sellisel kujul, nagu ta on, see on väga detailne. aga veel üks oluline asi, mida teeme me edendame kultuuripärandiga seotud oskusi, see on väga oluline. me teame, et Euroopa Liidus selle valdkonna professionaalid tulevad koolidest, tippkeskustest, meil on tõesti suurepäraseid eksperte. see ekspertiis on selline, mida on vaja erinevate ohtudega toimetulekuks esiteks, väga keerukas on teadmisi ja oskusi põlvkonniti edasi anda. näiteks liikmesriigid, see võib-olla ei suudeta tööle võtta uue põlvkonna töötajaid, vanem põlvkond läheb pensionile ja nad ei suudagi oma oskusi edasi anda. teiseks, kultuuripärandi eksperdid ei ole varustatud vajaliku teabega selleks, et praeguste väljakutsetega toime tulla. pidagem silmas siin kas või digirevolutsiooni ja seda, kuivõrd oluline on äh, osata kasutada digivahendeid. näiteks kas või selleks, et muuseumikülastajate kogemusi parandada see on ka põhjuseks, miks me vahetame arvamusi siin ja mõtleme selle peale ja Viinis peatselt tutvustame ka selle töö tulemusi ja tuleme välja soovitustega, et nende väljakutsedega toime tulla. jällegi vaatame, mida oleks võimalik teha liikmesriikide tasandil ja mida Euroopa Liidu tasandil. samuti veel üks algatus, mis on väga oluline, aga nüüd lähen väga kiirelt edasi. kultuuripärand kõigile, ehk siis vaatame, kuidas kaasata rohkem, kuidas kaasata kohalikke kogukondi ja aidata paremini mõista seda, milline väärtus on kultuuripärandil. siin oleme partnerluses Euroopa Nõukoguga ja üks oluline projekt kannab nime Far Away. ja ka Faro konventsiooni ratifitseerimine on oluline liikmesriikide poolt. kolmas algatus äh, kannab pealkirja Teadus kultuuripärandi jaoks. kolleegid räägivad sellest hiljem, aga ma tahaksin rääkida hiljutistest sündmustest, mis leidsid aset eelmisel nädalal Euroopa innovaatorite äh, kokkutulekul ise. ja seal üritasime leida siis sünergiaid erinevate sihtrühmade vahel, sidusrühmade vahel ja kokku tulid siis mitte ainult teadlased, vaid samuti inimesed, professionaalid, ettevõtlusvaldkonna esindajad, vaatamaks, kuidas kasutada Euroopa tasandil läbi viidud olulise teaduste tulemusi, kuidas seda kõike konkreetselt praktikas kasutusele võtta nii liikmesriikideks kui Euroopa Liidus. nüüd lõpetaksin tuleviku väljavaadetega Euroopa Liidu kultuuriagenda, mis hiljuti heaks kiideti Euroopa Liidu komisjoni ettepaneku alusel, on kirjus, et komisjon tuleb välja tegevuskavaga kultuuripärandi jaoks. seega siis praegu me õpime kõikidest äh, kogemustest, mis me oleme saanud. võtame õppust ja mõtleme sellele tulevasele tegevuskavale, sellepärast et me oleme veendunud, et see, mida me praegu teeme, ei ole oluline mitte ainult Euroopa Liidu tasandil, vaid samuti liikmesriikide tasandil. muidugi mõiste üheks oluliseks komponendiks sellest tegevuskavast on edendada integreeritud äh, läbivad äh, lähenemiskultuuri pärandile ja teha seda läbi äh, eduka, keeruka juhtimissüsteemi. igastahes ootame seda kõike pikisilmi, esimeseks sammuks on loov Euroopa raames järgmises hankes lisada samuti viide Euroopa kultuuripärandi mõõtmele ja tõsta teadlikkust sellest, et meil on ühised väärtused ning tugevdada ka kuuluvustunnet Euroopa ühtsesse ruumi. sellega praegu lõpetaksin, kogu info on olemas ka meie veebileheküljel. Ehm, suur aitäh teile, esiteks enne siis, kui järgmisi kolleege tutvustama hakkan kes esindavad teisi Euroopa Komisjoni peadirektoraate, tahaksin ka omalt poolt teha ühe kommentaari. ilmselt äh, mõistsite isegi, et proua Šekitano rääkis ka sellest, et ta on rahul, et Euroopa Parlament on kaasatud kultuuriaasta äh, küsimusse Euroopa Parlament äh, organisatoorsetes küsimustes ei tule kunagi välja, aga siinkohal Euroopa Parlament aga on, osaleb ja see tähendab ja tahan seda toonitada, et me oleme, me suudame täiendada seeläbi siis tõhusalt komisjoni ja nõukogu tööd. sellel on ka suur sümboolne tähtsus sellel kultuuriaastal, see võimaldab koondada siis tohutuid äh, teadmisi kultuuri kohta. Euroopa kultuuripärandi aasta lõpeb Viinis viiendal, kuuendal detsembril, kui ma ei eksi. et sellel on äh, ka sellele linnale, Viini linnale väga suur sümboolne tähtsus tegemist on ida ja lääne ristega mõneti kultuuriliselt, nii et see on sümboolselt ka väga oluline, et see just seal aset leiab. aga nüüd saab sõna härra Rene Martin ja ja härra Mauro Facchini. palun. Yes, thank you very much. So, Mr Diakonu, thank you for inviting. tänu, härra Diakonu suur tänu mind kutsumast tänasele üritusele. Euroopa Parlamendi esindajad, rahvusparlamentide esindajad ja teised kolleegid on siin täna kokku tulnud. alati on suur au sellistel üritustel osaleda, iga kord, kui ma selle võimaluse saan, mul on väga hea meel äh, Jermiinia sõnavõtuga äh, on minu sõnavõtt seotud, eriti number seitse, mis puudutab kaitset ja riske. nüüd Kopernikus. see võib, võib-olla on natuke imelik esitlus, sest me näeme siin seost kahe asja vahel, mis võib-olla tunduvad üksteisest väga kaugel seisvad. räägime kosmosest, sellest, mida kosmos saab teha kultuuripärandi heaks. nii et öö, äh, olevik ja tulevik omavahel seotud. Äh, ja mis me selles vallas teeme? konteksti mõistmiseks veel Euroopa Komisjon Euroopa Liidu nimel, meil on kaks kosmoseprogrammi, üks on Galileo, mis on äh, navigatsioonisüsteem, mis on nagu Euroopa GPS-süsteem, aga ka Copernicus, äh, maapinna vaatlus, satelliidid pöörlevad ümber maakera selleks, et meie planeeti vaadelda ja mõlemal juhul Euroopa Komisjon äh, on see kes neid satelliite omab. nii et see on üsna unikaalne äh, väärtus ja Euroopa Liit on ka olnud suuteline seda kõike tegema, sest need on sellised infrastruktuurid, mida prakti-, kindlasti ühelgi üksikul liikmesriigil ei ole, ei saaks olla. Kopernikus, nagu öeldud, on vaatlusprogramm, on maailma kõige avangardsem, kellelgi maailmas sellist teist ei ole, ei ameeriklastel, hiinlastel, jaapanlastel. ja see on toiminud tegelikult kakskümmend aastat, esimesed ideed äh, Itaalias Lago Maggiore ääres äh, mõeldi see programm välja nii-öelda ja seletamaks, kuidas olukord on paranenud kahekümne aastaga. siin on kaks pilti, kes, mis tegelikult näitavad äh, kuidas see algatus alguse sai? siin me näeme äh, Lago Maggiore piirkonda kakskümmend aastat tagasi Ameerika satelliidi pilt, Lancet satelliidi pilt. ja seesama koht nüüd äh, Euroopa satelliidipilt Sentinel kaks ka neljateistkümnendal juunil kaks tuhat kaheksateist. Te näete suurt vahet, mis on äh, teravuses ja mida ja see teravuse suurenemine annab Äh, väga palju potentsiaali juurde selle, mida me saame teha. võiksin rääkida pikalt muidugi, selgitades, mida Kopernikus teeb, aga ma arvan, et see pilt võib-olla võtab väga hästi kokku, mida me teeme. siin te näete, et keskel meil on siis satelliit, nagu siin slaidil ja tänu andmetele, mida me saame jäledusatelliidi piltidele, on meil võimalik infot koguda erinevates valdkondades näiteks saame jälgida merekeskkonda, maapinda, atmosfääri, atmosfääri olukorda ja samuti kriisiolukordades, näiteks tsiviilkaitse vallas, julgeolevaldkonnas, näiteks äh, merel äh, ebaseaduslik inimkaubandus näiteks ja ka kliimamuutused. me näeme, kuidas näiteks äh, polaarjää aeglaselt sulab aga mis seos on nüüd sellel kõigel kultuuripärandiga? rääkides kultuuripärandist, üks slaididest, äh, see oli meil ühes töötoas ka kasutusel. paljud valdkonnad on seotud kultuuripärandiga. UNESCO kultuuripärandi paigad me näeme, et tegemist on kas looduslikult väärtuslike kui kultuurilistest väärtuslike kohtadega, mida me saame kõiki jälgida, neid on palju. sedasorti pilte annavad neile satelliidid ja satelliit lendab umbes seitsmesaja või tuhande kilomeetri kaugusel maast. lennuk kümme-kaheteistkümne kilomeetri kõrgusel, see tähendab, et sada korda kõrgemal lendab satelliit, aga selline resolutsioon on võimalik ja isegi parem kommertssatelliidid saavad isegi kolmekümne sentimeetrise resolutsiooni anda. siin on pildid, mida ma ise leidsin internetist, aga meil on ka oma pilte, aga siin näete otse, siin näed erinevaid kohti, Austraalia näiteks, Samara, Iraagis, Ankori temper ja keskel all on Austraalia korallrahu ja viimane on isegi peidetud, unustatud, ütleme, linn Sahara kõrbes Äh, mis tuvastati tänu satelliitvaatlusele. ja millised ohud siis ähvardavad maailma kultuuripärandit, need äh, pildid annavad äh, ettekujutuse sellest, kõigepealt õhusaaste, õhusaaste tõesti suudab kahjustada kultuuripärandit, teiseks sõjad, pommitamine, kultuuripärandit saab üleöö hävitada ja seda peatada ei saagi. kolmas, loodusnähtused. ka looduslikud äh, kohad võivad kaduda, üleujustused, äh, metsade raadamine, maavärinad, see kõik äh, ähvardab kultuuripärandit. ja Kopernikus saab siin olla tõepoolest abiks, näiteks saame analüüsida õhukvaliteeti öelda, millised on saasteained ja kuidas optimaalselt äh, kaitsta selles olukorras kultuuripärandit. Äh, hävitatud alade osas saame võrrelda näiteks, mis äh, on toimunud olukord enne ja pärast rünnakut ja saame öelda, millised valdkon-, millised alad on hävitatud selleks, et hinnata hävituse ulatust ja ka siis otsustada, kuidas sekkuda Ähm, loodusvarade kaitsel, riskid, mis kaasnevad turistidega näiteks, äh, kuidas äh, teid mujale suunata, üleujutused, jällegi kodanikukaitse võib sekkuda ja see võib, näitab meile ka, millised alad on kõige rohkem kannatada saanud. metsade raadamine, see tõepoolest puudutab kõiki metsi maailmas ja saame hinnanguid anda igal kuul, igal aastal, mis on selle nähtu-, nähtuse määr ja eriti ebaseadusliku metsa raadamise määr. ja nüüd maavärinad, jällegi saame mõjusid äh, näidata. ja saame teada, kui palju on hävitatud kultuurivärasid. saame ka kaarte koostada, mitte ainult vaadelda, saame ka, aga ka kaarte niisiis kokku panna, see on Rooma linna äh, keskuse kaart, spetsiifiline tehnoloogia võimaldab näidata, kuidas maapind liigub. mõned äh, alad kerkivad, teised vajuvad. see loomulikult äh, mõjutab kultuuripärandit. ja sellega võiks kavan-, võib kavandada tegevusi, planeerida järelevalvet mõnedes vald-, piirkondades rohkem kui teistes näiteks. see on veel üks näide Süüriast. Süürias oli võimalik kindlaks teha. alumine pilt on kõrge resolutsiooniga pilt, mille on andnud Google Earth ja Sentineliga oli meil halvem resolutsioon, kuid vahe oli selles, et äh, Google uuendab pilte kolme-nelja-viie aasta tagant ja igal juhul kontrolli selle üle pole, kuid Sentinel on madalama resolutsiooniga, kümme meetrit umbes, aga Äh, pilti saab uuendada iga kahe-kolme päeva tagant, nii et muutusi on võimalik äh, kiiresti märgata. ülemise, tänu ülemistele piltidele oli võimalik siis näida, näha, et äh, siin oli toimunud muutus, et, et neljanda ja üheteistkümnenda augusti vahel kaks tuhat kuusteist oli toimunud midagi selle kultuurivaraga. nagu öeldud, Kopernikus niisiis võimaldab õhu ja maapinna muutusi tuvastada. näiteks maalihked, maavärinad ja nii edasi, reostus, arheoloogilised leiud, hävitatud kultuurivarad, maakasutus, linnade levi, kliimamuutused. nii et isegi kui Kopernikus ei ole täpselt poolt äh, loodud kultuuripärade jaoks võib see, võib temast seal isegi palju kasu olla. lisaks, mida veel, kuidas toetada kultuuripärandit? meil on rakkerühm, mis hetkel analüüsib, kuidas meie tooteid parandada selleks, et toota kultuuriväärtusi. teeme koostööd Kopernikuse komitees liikmesriikidega, et uurida, kuidas seda täpselt teha ja Itaalia tegi ettepaneku, et ta võiks juhtida seda rakkerühma, kuid on palju liikmesriike, kes ühinesid sellega ja see on just äh, neil päevil oma tegevust alustamas. veel üks tähtis aspekt. mõnikord tundub, et maavatlussatelliidid on spetsialistidele, kuid tähtis on see, et kasutajad, need ja need, kes andmeid toodavad, saavad omavahel suhelda selliselt, et lõppkasutajad ka mõistavad, mida on võimalik teha. ja selles mõttes äh, Äh, meil võivad olla spetsiifilised maavaatlusprogrammid ja ka idufirmad, VKE-d, mis võivad toetada teatud rakendusi. see oli nüüd siis lühike sissejuhatus Kopernikuse kohta, nii et kui soovite rohkem infot, siis äh, on veebileht, leiate palju sealt infot ja kui teil on küsimusi, siis hea meelega vastame teile, aitäh! suur tänu, esimees. tere päevast, daamid ja härrad, suur au esineda selle auväärse publiku ees ja tutvustada mid-, teile, mida teeme äh, teaduse ja kultuuripärandi osas. ja minu, mina, minu teema on äh, initsiatiiv number kümme, millest ennist just äh, juttu oli proua Šakitano sõnavõtus kuidas siis äh, kaitsta kultuuripärandit. Ähm, võrdleme meditsiiniga, me teame, mis on arst, ravim, äh, en-, ennetav tegevus ja siin on meil patsiendiks on siis pärand, arstiks on meil restaureerija ja siis on meil ka ravi Äh, meil on keemikud, kes on võrreldavad äh, farmaatsiasektoriga. ja ravi või operatsioon oleks siis äh, konserveerimine, ennetav konserveerimine. ja siis ennetav, ennetav te tervishoid oleks siis ennetav konserveerimine. et me võtame kõikvõimalikke meetmeid selleks, et hoida ära kultuurivarade äh, hävimist. ka eetikastandardid peavad olema kõrgel tasemel, täpselt samamoodi nagu äh, meditsiinis. ei ole lahendust, mis sobiks kõigile ja iga patsient on eriline ja vajab omaenda individuaalset diagnoosi ja selles mõttes on võrdlus ka igati kohane kultuuriväärtuste kaitsega. kultuuripärand on osa Euroopa Liidu raamprogrammidest aastast tuhat üheksasada kaheksakümmend kuus ja Horisont kahekümnest ligi pool miljardit eurot on suunatud kultuuripärandile ligi sajaprotsendiline tõus on see võrreldes seitsmenda raamprogrammiga kolleegi sõnavõtt paneelis üks äh, on teile ka kättesaadav proua Detelendi Liidu sõnavõtt äh, selle kohta, kuidas eelarvevahendeid suunatakse. nüüd äh, uute materjalide kasutamine. sellega tegelevad Horisont kaks tuhat kakskümmend tööstusalased liidriprogrammid niinimetatud NMBP programmid, mis tähendab siis nanotehnoloogiat, uut, uued materjalid, biotehnoloogia ja uued tootmisprotsessid. selles äh, oleme süstemaatiliselt äh, odavaid, ennetavaid äh, säilitusmeetodeid rõhutanud ning mõelnud ka näiteks kahekümnenda sajandi kultuuripärandile. kokkuvõttes äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend lõpuks ole, on Euroopa Liit kulutanud üle neljakümne viie miljoni euro, mis on kaheksa korda rohkem selle, kui äh, seitsmendas raamprogrammis. kuuskümmend kuus miljonit arv, mida võib-olla Herminia sõnavõtust mäletate, tuleb sellest, et materjalid Äh, võivad olla seotud ka teiste programmidega. antud juhul räägin ainult tööstustehnoloogiatest. ning järgmistel slaididel näitaksin mõningaid pilte hiljutistest projektidest, mis on kas lõpule viidud või praegu veel käimasolevad. siin on meil nanokatedraal ja Innova Concrete. Äh, mõlemad tegelevad ehitistega, nanokatedraal siin äh, on konsolideerivad ained, kaitsevad ained erinevate mm, kivimaterjalide puhul, katedraalid erinevates äh, Euroopa majades, ka Oslo ooperihoone näiteks. tegemist on erinevate kliima, klimaatiliste piirkondadega. nii et tingimused on erinevad ja Innova Concrete siin, kuidas kaitsta ja konsoliseerida betoonehitisi Poolast, Lätist, Hispaaniast on siin mõned näited. ja järgmine slaid, põhimõtteliselt ka vist viimane. see projekt tegeleb tselluloosipõhise pärandiga, filmid, fotod äh, ja siis äh, nutikas pakendamine, Nemo siin ja teine on nano restart, siin uued materjalid ja tehnik-, tehnoloogiad, puhastus äh,, puhastamiseks ja säilitamiseks puudutab maale. Pollock ja Picasso kuulsad maalid siin eelarve mõttes ja innovatsiooni mõttes on see kõik väga tore uudis, aga ärgem unustagem, et sõnumeid, mida me saame restaureerijatelt, teadlastelt, kultuuripärandi asutustelt, on see, et teadus on alarahastatud kultuuripärandi kaitsel, alarahastatud liikmesriikide tasandil ja see viib ka suure taotluste arvuni Euroopa Liidu tasandil ja see omakorda viib äh, madala äh, edumäärani Äh, taotluste vastuvõtul. nii et üks lahendusi on muidugi suurendada eelarvet kultuuripärandi toetamiseks läbi teaduse. hiljutistel aastatel on digitaliseerimises tehtud edusamme. teha on jäänud veel muidugi tohutult palju. see aitab äh, kultuuripärandi säilitamisele kaasa, kuid see ei saa tegelikult otseselt objekte mõjutada. nii et pikaajaline kultuuripärandi säilitamine eeldab sellekohast strateegiat, lähenemine peab kultuurilised, sotsiaalsed, keskkonna ja majanduskahjud kõik arvesse võtma. kuid on ka haldusprobleeme, lihtsad asjad nagu näiteks avalikud äh, hanked Äh, siin peetakse restaureerimist sageli olemasolevate tehnoloogiate rakendamiseks. teadusuuringud on ainult väiksem osa esialgsetest uuringutest enne äh, projekti läbiviimisest, kuid tegelikult restaureerimisel uued aspektid ja probleemid võivad nõuda täiendavaid uuringuid, mida siis ei ka-, kaeta rahastamisega. tegelikult see võimaldab teaduslikke teadmisi oluliselt laiendada kvaliteedista-, kvaliteedistandardid ja parimad tavad, seda mainitakse samuti mõned liikmesriigid on teinud tõsiseid jupingutusi, paranenud, parandanud standardeid ja menetlusi. see peaks toimuma ka Euroopa tasandil ja kaugemalgi, ilma et riiklikke standardeid kuidagi kahjustataks. suur tänu tähelepanu eest! Mulțumesc eh, și eu și noi. Acum eh, câteva întrebări. Suur tänu ka teile võib-olla on äh, nüüd äh, küsimusi publikust, mis kindlasti saavad ka vastuse. paluksin teile ka piirduda kahe minutiga oma sõnavõttudes ning paluksin teil ka lühidalt ennast tutvustada, enne kui sõna võtate, et me tutvu-, saaksime üksteisega parem tuttavaks. Te teate ilmselt, et viimane diktatuuri vorm Euroopa Parlamendis on see siin, mis mul käes on, see haamer ja see, mis on kõigi parlamendiliikmete suurim hirm, on siis üks minut, see ajaühik, see võib tõepoolest äh, suurt hirmu tekitada meis kõigis. aga jah, palun teil kõigil pidada kinni oma kõne eest Schönen guten Tag, mein Name ist Wien. tere päevast, mina olen Petru, ma olen Viinist, kus siis kuuendal, seitsmendal detsembril toimub ähm, lõppkonverents ja meil on väga hea meel, et just Viinis saab äh, toimuda äh, see ähm, kultuuripärandi konverents. ma tahaksin aga kasutada oma äh, sõnavõtuaega selleks, et tutvustada Ähm, kultuuripärandi olukorda Viinis, äh, kodanikualgatusi, mis sellega tegelevad. meil toimub praegu arutelu selle üle, et UNESCO kultuuripärandi staatus äh, võidakse Viinilt ära võtta, sest et keset vana linna püstitatakse kõrghooneid. Viin, Viini kodanikud äh, on väga uhked selle üle, milliseid kultuuriväärtusi on loodud äh, möödunud aastasadade jooksul ja on väga kahju, et äh, nüüd äh, poliitika on teinud selliseid otsuseid. Itaalia esindaja mainis ka seda, et äh, Austrias ei olegi vastavat asutust nagu Itaalias on, mis, mis tegeleks sellega, et just mis puudutab ehitustegevust ehitusspekulandid on ähm, ostnud ära need ähm, kinnistud ja praegu on siis olukord äh, selline, et poliitika kujundajad ei ole piisavalt aktiivsed kaitsmaks kultuuripärandit. see ei ole keskkonna küsimus, kultuuripoliitika tegevus, vaid lihtsalt see, et äh, tuleks äh, Mm, lammutada, nüüd ehitada kartellid, kes äh, ohustavad Viini kultuuripärandit. ma paluksin ka teil ähm, ähm, silma peal hoida neil tegevustel ja tõesti toetada ka neid kodanikualgatusi, mis püüavad olukorda parandada Viinis. aitäh! Buenas tardes, Feliz Montes, senador. tere, Felix Montes, olen äh, Hispaania senati esindaja ähm, igati õige tundus mulle see seletus. Äh, selle kohta, äh, milline on olnud viimaste aastate areng, mis on viinud Euroopa kultuuripärandi aastani. tahame anda uue hoo kultuurile ja kultuuripärandile. seepärast tundub, et äh, tuleks mõelda ka teistele tugi sammastele Euroopa integratsiooni kontekstis, näiteks solidaarsus. see peaks peegelduma selgelt, pean siin silmas äh, territoriaalset äh, solidaarsust, territooriumide vahelist solidaarsust, olen olnud linnapea Segovias ja räägiksin meie kultuuripärandist maapiirkondadest, materiaalsest või mittemateriaalsest, nii et solidaarsuse, solidaarsus oleks üks tugisammas, teine oleks võrdsus, majanduslik, sotsiaalne ja tööhõive alane. ei saa rääkida säästlikust turismist, kui me ei võta arvesse töötajate õigusi. ja ligipääsetavus nii loojatele kui ülejäänud äh, elanikkonnale. ja viimane märkus, kaasatus, osalus, haridus. eesmärgiks on kõigile anda horisontaalne mõõde, sest äh, antud juhul me peame ületama poliitika, kultuuripoliitika mõiste ja rääkima kultuurist poliitikas pigem. ja mitte kultuuripoliitikast. kultuuripärand on väärtus ja rikkus ja õigus. Eh, eh, äh, olen Hispaania kongressi liige. kõneleja mikrofon on kahjuks kõnelejast kaugel. Eh. jah, suur tänu, vabandan, ütleb kõneleja. sooviksin tänada kõiki sõnavõtjaid, aga see viib mind Ähm, omakorda ühele mõttele, olles kuulanud proua Shakitanot, mõtlen ma siinkohal looduskatastroofidele ja mis toimub pärast selliseid katastroofe. Mursia piirkonnas oli maavärin ja, ja suurem osa ühe linna kultuuripärandist äh, hävis selle tulemusena. on terve rida erialasid, millest võib mõnikord äh, puudust olla ja siis võiks olla abi üle-euroopalisest äh, sekkumisest. erinevad ähm, äh, käsitööalad, vaibakudujad, äh, puiduspetsialistid, restaureerimise erinevad aspektid. kui meil on tegemist kahjustatud kultuurivaradega, siis on meil neid erinevate alade spetsialiste just vaja. siin võivad äh, liikmesriigid mid-, midagi ära teha, kuid ka Euroopa Liidu tasandil saaks kindlasti kaasa aidata. E, nazywam się Jerzy Federowicz, jestem senatorem z Polski, odpowiadam za kulturę w Senacie. Poola senati nimel võtan sõna, olen, esindan kultuurikomisjoni Poolas restaureerijate ähm, koolitus on väga kõrgel tasemel, ütleksin eelkõnelejale. teeme koostööd naaberriikidega, Ukrainaga näiteks. ja räägin sellest ka ühes eraldi sõnavõtus. aga härra esimehele annaksin edasi Varssavi soovitused kultuuripärandi restaureerimise osas toimus kaasaja osalisega kongress Varssavis, kus võeti vastu äh, olulised soovitused ja hea meelega näeksin, et kolleegid teistest parlamentidest saaksid äh, see, sellega tutvuda. mõned näited on meil ka veebis. Need soovitused on väga olulised. kakskümmend aastat olen juba tegelenud selle valdkonnaga meil on Barcelona koodeks, üheksakümne kolmandal aastal võtsime selle vastu ja hetkel on väga tähtis ajahetk maailma tasandil, neist asjust tuleb rääkida ja jõuliselt, sest tänu haridusele selles vallas võime me veenda äh, kodanikke selles, mis on põhilised väärtused praeguses raskes olukorras. ja lõpetuseks kellele siis need soovitused on suunatud? maailmapärandi komiteele, UNESCO-le, Maailmapangale, kõikidele rahvusvahelistele organisatsioonidele ja annan üle ka härra esimehele meie brošüüri, et kõik saaksid sellega tutvuda. Mäsk, Võru Cine mai, cine mai a ridicat mâna? Iertați-mă. Kes soovib veel sõna? Keegi tõstis käe. Üks, ühe küsimuse võtame veel ja hiljem on meil veel üks aruteluring. Siis jääb meil veel aega ka vastusteks. Palun, teil on sõna. Eh, ευχαριστώ πολύ. Παίρν, είμαι Δημήτρης Σεβαστάκης από το... Suur tänu, Dimitris Sevastakis Kreeka parlamendist. minu küsimus on järgmine lähtudes äh, jätkusuutlikkusest ja sellest, mida kolleeg rääkis. meil on ideoloogiline jätkusuutlikkus ja majanduslik jätkusuutlikkus, mida tuleks eristada. on maapiirkondade probleemid, äh, keskkonnareostus, kõik see, millest räägiti aga on ka areng, mis mõjutab kultuuri arengut. linn, mis, eh, mis tõuseb, tõusetub eh, seoses kaasaegse elustiiliga. ja praegune olukord ei vii enam kaasa kultuuri, ei vii enam kultuuripärande avamise, avanemiseni minu arvates see olukord tähendabki seda, et me peame mõtlema ideoloogilisest jätkusuutlikkusest kultuuripärandi juures. parlament ja komisjon etendavad siin väga olulist rolli õigusraamistiku vastuvõtmises ja tehniliste eeskirjade vastuvõtmises selleks, et kaitsta institutsioone uh,. Damna? Aseid Kämuna, imediat. kas äh, soovite sõna, palun? Liliana Spõna este numele meu, sunt senator um, Liliana Spõna, äh, Rumeenia parlamendi senati liige, hariduskomisjoni liige mul oli väga hea meel kuulda neid ettekandeid. Äh, mulle meeldis eriti see võrdlus meditsiini- ja kultuuripärandiga. tundub, et kultuuripärand praegu kannatab, kui jätkata selle võrdlusega. Rumeenias äh, peavad äh, arstid teistesse riikidesse välja rändama. meil on, äh, isegi kui meil on piisavalt töökohti arstidele, isegi kui meil on head ülikoolid, kus nad saavad väljaõpet, siis sellegipoolest arstid lahkuvad äh, meie riigist ja ma ütleksin, et see on mõnevõrra sarnane kultuuripärandi olukorraga. ma puudutaksin kultuuripärandi jaoks ette antud tõukefondide teemat. Neist on Rumeenias palju kasu. tõukefondide abil oleme saanud äh, läbi viia restaureerimisi, kuid on mitmeid tingimusi, mis raskendavad meie juurdepääsu neile fondidele üks tingimusi, mis meid takistab, on see, et pärast restaureerimist ja konserveerimist peab hoone olema avalikkusele juurdepääsetav. enamasti on aga tegemist eh, näiteks eh, linnapea residentsiga või avalikele asutustele mm, kuuluvate hoonetega, kus ainult üks osa hoonest on avalikkusele juurdepääsetav, mitte kogu hoone. nii et eh, ehk saaks seda tingimust tõukefondide puhul muuta, et meil avaneks rohkem võimalusi hoonete renoveerimiseks. rääkisite kolmandast sambast, kaitsest, kvaliteedisüsteemist, kvaliteedikontrollist kogu projekti elutsükli vältel. ehk siis kontroll, mis toimib pikaajaliselt. oleks aga hea, kui me looksime tingimused, kui me loome tingimused äh, või kriteeriumid osalemiseks riikidele, siis nende loomisel saaksid äh, tõepoolest kõik liikmesriik osaleda. aitäh ja nüüd viimane sõnavõtt, palun ja siis poliitilise siis. suur tänu eelkõnelejatele nende väärtusliku panuse eest. mina tahaksin rõhutada lihtsalt seda, et lisaks kaitsele ning kultuuripärandi registrisse, registritesse kandmisele on vaja meeles pidada ka ohte ja riske, mis kultuuripärandit varitsevad. ja ma ei pea silmas mitte ainult selliseid piirkondi nagu Küprose põhjaosa või siis Süüria, kus mõned linnad, mõned äh, kultuuri tõelised kalliskivid on maapinnal pühitud. vaid ma tahaksin rääkida ka näiteks loodusõnnetustest, mis võivad hävitada tohutul hulgal kultuuripärandit. ma tahaksin öelda, et Euroopa Liidul peaks olema oma digitaliseerimisprogrammide kaudu võimalik äh, sellised ähm, riskid kaardistada, luua selline elektrooniline kaart, nii et pärast iga katastroofilist juhtumit oleks võimalik äh, need kultuuriväärtused äh, taastada. aitäh! Mulțumim. Cine vrea să răspundă? Elvinia? suur tänu. ja annaksin nüüd ähm, sõna vastusteks, kas Hermine soovib kõigepealt sõna või keegi teine? Naturally I I can respond partly because I would be very jah, ma saan osaliselt äh, vastata probleeme meil on, ma ei saa ütelda, et ei ole, seega me peame tegutsema, muutma asju, parandama seda, kuidas me haldame kultuuripärandit. aga mitmed küsimustest kinnitasid tegelikult, et meil on vaja kõikehõlmavamat lähenemist kultuuripärandile. me ei saa arengusurvele vastu seista, kui me ei suuda pakkuda paremat haridust kohalikele elanikele kultuuripärandi kohta ja selle väärtuse kohta. inimestel on ju muidugi ka arenguprojektide osas oma mõju, ka ideoloogial on oma mõju, kui inimesed mõistavad, mis väärtus asjadel on, siis nende suhtumine muutub. teiseks, juurdepääsu tagamine kultuuripärandi, kultuuripärandile inimestel tihtilugu ei anta võimalust ei lu-, ega luba läheneda kultuuripärandile, kuidas nad siis saavad seda hinnata, nii et see on üks esimesi aspekte. neljandal detsembril anname juurdepääsu auhinna välja. tegemist on Euroopa Liidu algatusega selleks, et edendada ja Äh, siis ka autosustada neid linnasid, mis pakuvad juurdepääsu kultuuripärandile. meil on ka eraldi eriauhinnad just linnadele, kes pakuvad head juurdepääsu oma kultuuripärandile. ja esimest korda on äh, auhinnad ka mm, väiksematele linnadele kui viis tuhat elanikku nii et mõtteks oligi just nimelt toonitada, kuivõrd oluline on kultuuripärand ka väike, väiksemates kohtades ja regioonides. auhind antakse välja neljandal detsembril ja jällegi peame koolituse ja hariduse valdkonnas äh, tööd tegema, peame ka kutsekoolitust pakkuma. nõustun teiega, ekspertrühm on välja töötanud ka soovitused. seal olid haridus- ja kultuurisektori eksperdid koos, kes sellepärast, et me räägime siin Euroopa võrgu äh, tasandist, raamistikust. ja muidugi peame silmas ka käsitööd. oluline on, et me ei äh, äh, pöörduks mitte ainult traditsioonilises mõttes äh, spetsialistide poole, vaid äh, siis äh, kasutaksime ja pööraksime tähelepanu ka käsitöösektorile. me käsitleme neljanda, neljal tasandil seda noorte põlvkondade juurde meelitamine, koolitus, elukestev koolitus ning ka see, kuidas teadmisi siis põlvkonniti edasi anda ja mm, eriti just pensionile minnes. Need on väga tähtsad teemad, sellepärast et äh, aega on vähe, aeg on otsa saamas ja varsti juhtubki niimoodi, et vana põlvkond läheb ära puh-, pensionile ning nende teadmised äh, ei ole noortele edasi antud. Other, other price Mulțumesc. Eu nu am pretenția că... jah, palun, kas tahate kokku võtta? aitäh, mina ei ole kindlasti ekspert, aga üks märkus minu poolt. siin räägiti päris palju ohust, mis on seotud sõjaväe sekkumisega, kuid samuti keskkonnaoht, aga minul endal on veel üks, äh, üks mõte ja see hõlmab palju laiemat konteksti, nimelt teatud vägivald, äh, kaubanduslikel alustel läbiviidav vägivald ning sellega hävitatakse kultuuripärandit, näiteks minu enda koduriigis. kultuuripärand, mis on üle tuhande aasta vana, on lihtsalt maha lammutatud rumaluse tõttu, mõistmatuse tõttu ja kaubanduslikest huvidest lähtudes. nii et need on ka sellised probleemid, mis võivad aset leida, meil ei ole mitte ainult sõjad ning loodusõnnetused, vaid lihtsalt on puudu mõistmisest. samuti restaureerimine ning säilitamine, võib-olla seda viiakse läbi valesti võib-olla peaksime sellel peatuma järgmises voorus. aga kõigepealt nüüd härra Fotos Papuljas keskkonnadirektoraadist saab kõigepealt sõna esimesena, palun. So good afternoon, ladies and gentlemen and thank you very much also for the invitation to. suur aitäh, aitäh, et kutsusite siia töötan äh, looduskaitse osakonnas äh, keskkonna peadirektoraadis ning tahaksin anda ülevaate lühidalt meie praegusest tegevusest. ehk siis mõistame paremini äh, kultuuri ja looduspärandi vahelisi seoseid. meie töö keskendub neile võimalustele, mida pakub Natura kaks tuhat. Te teate, et see on äh, alussambaks paljudele meie poliitikatele, mis võimaldab kaitsta ning äh, taastada äh, hapreid ökosüsteeme ning kaitsta väljasurevaid liike Euroopa Liidus. see võrgustik katab suurt osa meie maismaa territooriumist ja laiendame seda ka meredele seosed kaitstud alade, keskkonnakaitsealade ning kultuuripärandi kaitsealade vahel. sellest seosest on hakatud viimastel aastatel rääkima ning siin on päris palju faktilisi põhjusi, esiteks ökosüsteemid, mis vajavad kaitset, on tihti seotud ka samuti kultuurimaastikuga. ning me näeme et äh, siin on tegemist ikkagi inimtegevuse mõjuga väga äh, pikka aega. samuti ilmselgelt kattuvad äh, looduskaitsealad ning need piirkonnad, kus on, millel on väga tugev kultuuripäranduslik väärtus äh, ja samuti me näeme, et saab sotsiaalset majanduslikku kasu sellest, kui me suudame hästi hallata keskkonna ning ka kultuuripärandi piirkondi. samuti me teame, et on olemas ühised ohud neile piirkondadele. tihtilugu need ohud on väga sarnased. kõik see viitab sellele, et meil on vaja ühtset jagatud äh, nende piirkondade haldamist. sellest tulenevalt võib ette kujutada teatud sünergiaid, millest saaksid kasu nii meie keskkond kui ka meie kultuuripärand. see näiteks puudutab paremat kommunikatsiooni, teaduslikku, teadmiste parandamist, teaduslikkuse tõstmist Äh, haldusskeeme, sünergiaid, olemasolevate finantsvahendite kasutamist. kuid muidugi me ei taha ainult säilitada ja taastada, vaid samuti tahame kasu saada, näiteks töökohti luua, kestlikku arengut tagada. tahaksin siinkohal veel toonitada et need sünergiad pakuvad tõsiseid eeliseid, sellepärast et Euroopas on tugev õiguslik raamistik, millele need kaitsealad toetuvad ning ma arvan, et sellest tulenevalt võiks kasu saada ka meie süsteemist kultuuripärand eelmise aasta äh, komisjoni tegevuskava selleks, et äh, parandada äh, looduskaitsealade raamistiku elluviimist, siin on meil välja toodud vajadus tugevdada seoseid keskkonna ning kultuurikapitali vahel ning eraldi mainitakse Euroopa aastat. see on keskkonnasektori poolne panus Euroopa kultuuriaastasse Äh, mis oli siis kaks tuhat kaheksateist. alustasime teatud äh, uuringutega, kus võtsime konkreetseid näiteid sellest, kus on võimalikke sünergiaid meie meelest oli ning avaldasime need, äh, need puudutasid peaaegu kõiki liikmesriike ja me nägime tõepoolest, et on päris palju sünergiaid ja kattumisi. näiteks Matera Itaalia mis on siis järgmine Euroopa kultuuripealinn. siin te näete, eh, see kuulub Natura kaks tuhat eh, alla. vabandust, see kuulub, kuulub maailma kultuuripärandi alla. kuid ka samas on ta eh, Natura kaks tuhat võrgustikus. meil on olemas ka teatud meetmed, mis, millest saavad kasu mille abil on võimalik kaitsta linna, kuid samuti kaitsta ka näiteks linnuliike, mis äh, selles piirkonnas äh, elavad. praegu on käimas veel põhjalikud uuringud selleks, et me mõistaksime paremini, kuidas täpsemalt kaitstud alad kattuvad kultuuri ning keskkonna valdkonnas. ja teiseks üritame seejärel analüüsida seda, millised on võimalikud sünergiad ja välja tulla omalt poolt heade tavade ning soovitustega integreeritud halduseks ja peame muidugi silmas erinevaid võimalusi, kuid ka väljakutseid, eh, mis on seotud kestliku turismi arendamisega. jällegi uuringute tulemused näitavad, et maailma kultuuripärandi piirkondade ning keskkonnakaitsealade vahel on tõsiseid kattumisi. ligi pooled maailma kultuuripärandi piirkonnad tegelikult asuvad Natura kaks tuhat piirkondade sees või neile väga lähedal. näiteks kolmesaja kolmekümne kuuest ainulaadsest kultuuripärandi piirkonnast suur osa kas täielikult või eh, kattuvad keskkonnakaitsealadega Natura kaks tuhat raames või siis on paari kilomeetri kaugusel sealt. näete sarnast pilti siin, aga isegi siin on sõnum võib-olla selgem. siin me räägime piirkondadest, kus on keskkonna ja kultuuriväärtused mõlemad olemas ja me näeme, et need kattuvad jällegi Natura kaks tuhat piirkondadega. ehk siis selline kattumine eh, tuleb vägagi selgelt välja neist esimestest analüüsidest. lisaks on veel palju muid eh, kattuvaid piirkondi, need mis saamad eh, Euroopa Äh, Nostra äh, auhindu, kes on laureaadid ja mm, need kaduvad siis Natura kaks tuhat aladega jällegi siin me siis äh, jällegi edendame sünergiaid läbi erinevate auhindade, mis me anname Natura alade hea juhtimise eest või kui tähistame Natura kaks tuhat päeva iga aasta, siis kahekümne esimesel mail. samas mainisin ka ühiseid ohte, millega need piirkonnad silmitsi seisavad ja jällegi siin on mitmeid näiteid. kõige levinum oht on äh, turism ja äh, Äh, vaba aja tegevus, mis ei ole kestlik, erinevad taristud, äh, mis on loodud ilma korraliku planeerimiseta, need on ühised ohud äh, ja viitavad ka ühistele väljakutsetele. ja samas tahaksime samuti toonitada võimalusi, mis meil on kui me suudame tagada ühtse juhtimise nendele aladele. siin on hea näide Austriast, kus on äh, juhtimiskava ja see arvestab nii kultuuri kui äh, looduskaitse vajadustega selles konkreetses piirkonnas. niisiis, nüüd oleme nii kaugele jõudnud, kus me üritame paremini analüüsida kõiki väljakutseid, võimalusi ja ohte ja seejärel tuleme välja soovituste ning heade tavade näidetega, mis aitavad meil äh, jõuda integreeritud äh, haldamiseni kultuuripärandi ja looduspärandi valdkonnas. see pakub ka võimalusi töökohti luua ning äh, tagada kestliku kohaliku, kohalike piirkondade arengut, ka samuti aitab parandada turismi kestlikkust. Need soovitused on praegu väljatöötamisel. peame arvestama sellega, et meil on vaja paremaid andmeid, paremat juurdepääsu andmetele, paremat kommunikatsiooni, paremat mõistmist ja peame üritama leida ühtse keele erinevate kogukondade vahel, sest ma kardan, et eh, me ikkagi räägime mõneti eh, isoleeritult, aga me peame sellest isolatsioonist lahti saama. isoleeritusest lahti saama me peame tõstma ka teadlikkust sotsiaalmajanduslikest eelistest, mis kaasnevad ühisest loodus- ja keskkonnaalade juhtimisest ning samuti on meil vaja strateegilisemat integreerimatumat planeerimist. siin mainis muidugi turismi, kui on ka teisi valdkondi nagu äh, areng ja nii edasi ja lõpetuseks muidugi peame välja selgitama, millised on äh, olemas vahe, olemasolevad vahendid ja palju neid vaja on, äh, Euroopa Liidu fonde peame analüüsima, vaatama, kuidas neid kõige tõhusamalt kasutada. seega, nii kaugel siis me praegu oleme. Äh, meil on siin ka brošüür, kui tahate pilgu peale heita tööle, mis me oleme juba ära teinud ja me usume, et on tõesti päris häid võimalusi luua sünergiaid ning äh, võime mõlemad kasu saada sellest ühisest tööst. suur aitäh! Merci, hakkame ultimul. Äh, suur aitäh ja nüüd meie viimane kõneleja. Unne eeskõste Mat-, härra Matolonga uh,. Ah, gracias uh señor Diakonu, gracias por, por la invitatsioon a.... suur aitäh! aitäh, et te mind täna siia kutsusite. nüüd siin räägin äh, siis just lõunapoolset keelt ja mina olen äh, Hispaaniast. Äh, ma hoiatan ette, aga et siiski valmistasin oma kõne ette inglise keeles. Sentando a mi organización que tanto quiere el patrimonio y que tanto ma olen siin täna selleks, et esindada äh, kultuuripärandit, materiaalset ja mittemateriaalset kultuuripärandit äh, kaitsvale organisatsiooni ja igal juhul on minu jaoks tegemist suure auga siin äh, parlamendi liikmetega arutada neid küsimusi kultuuripärandi aastal. minu jaoks on tegemist hea võimalusega jagada teiega teatud tegevusi, kus on osalenud UNESCO koos Euroopa Liiduga sellel Euroopa kultuuripärandi aastal. nüüd vabandan väga, aga lähen edasi inglise keeles, sellepärast et valmistasin oma kõne ette inglise keeles. tahaksin rääkida kõigepealt koostööst UNESCO ja Euroopa Liidu vahel, nagu te teate, meil on mm, pikad suhted Euroopa Liiduga läbi kultuuri, hariduse ja teaduse. Euroopa Liit on võtmetähtsusega partner UNESCO jaoks, ka mõlemad, mõlemad eh, organisatsiooni jagavad samu väärtusi ning teevad tihedat koostööd selleks, et me suudaksime saavutada ühiseid eesmärke. mis puudutab tänast teemat, kultuuripärand, siis meil on üle kolmesaja viiekümne maailma kultuuripärandi eh, piirkonna kaheksakümmend üheksa Euroopa Äh, kultuuripärandid on samuti UNESCO nimekirjas ja tegemist on siis äh, mittemateriaalse kultuuripärandiga. Euroopa kultuuripärandi aasta on olnud suurepäraseks võimaluseks rääkida kultuuripärandist kui Euroopa Liidu alussambast, ühest nurgakivist. see on ka inspiratsiooniks äh, tulevastele loo-, isikutele. nagu te teate, pärandnike loovtöö on alati seotud, ärgem unustagem, et meie räägime siin kultuurist. UNESCO tunneb head meelt tiheda koostöö üle kõikide Euroopa Liidu institutsioonidega, eriti just nimelt Euroopa Komisjoniga, peadirektoriaadiga Herminia ja algatusega oleme hästi kursis kuid samuti teiste peadirektoraatidega nagu Grow. ja siin räägime veel ühest projektist konkreetselt edasi ning samuti. Erminia rääkis siin ka võitlusest ebaseadusliku kultuuriomandi kaubitsemise vastasest võitlusest, tegemist on heade algatustega, samuti järgmisel nädalal toimub korrakaitsevaldkonna äh, sealgatus, Pariisis tuleme kokku, kohal on äh, kohtunikud, äh, prokurörid ning ka tolliametid. ja seal arutatakse siis konkreetselt seda teemat, sellepärast et me peame mõistma, et tegemist on tõsise probleemiga mitte ainult Euroopa jaoks, vaid samuti meie lähinaabrite ja kogu maailma jaoks seega on tegemist rahvusvahelise mõõtmega, me töötame samuti ohus olevalt kultuuripärandiga. siin teeme koostööd Euroopa Komisjoni ning Digidevcoga, Euroopa välisteenistusega ja Süüria, Jeemeni, Liibüa, Iraagi, Kesk-Aasia riikidega. nii et meie tegevus on väga laialdane. samuti teeme koostööd Euroopa Liidu Nõukogu äh, regioonide komitee, sotsiaalmajandusliku komitee, Euroopa Parlamendiga ning tahaksin toonitada veel ja ka Hermine rääkis sellest enne. üheksateist Euroopa Komisjoni üksust teevad koostööd, kuid tahaksin toonitada veel kord, et väga oluline on ka institutsioonide vaheline koostöö, komisjon, parlament, regioonide komitee nõukogu, kõik need inimesed koos töötavad sellise äh, laia ühtse nägemuse nimel ja härra Tikanu ja komisjoni poole tahaksin pöörduda ja tänada teid selle toetuse, usalduse eest, mis te olete UNESCO vastu üles näidanud ja nüüd tahaksingi äh, rääkida ühest konkreetsest projektist. see oli võimalik tänu teie komisjoni ettevalmistavale tööle Eh, ning DJ Crow siis viis selle ellu. tegemist on projektiga, mille eesmärgiks oli väärtustada ja edendada kultuuripärandit Euroopas läbi eh, kultuuriturismi. ja me tahtsime kaasavat osaluspõhist lähenemist. Te näete siin Prantsusmaal tehtud pilti Pont de Gare ja meil on olemas ka rakendus, mille saate oma nutitelefonidesse peatselt alla laadida. Te näete, siin on ka veebileheküljele viide, millega me siis äh, tegeleme, millest me räägime, mis on kultuuripärand Euroopas. tegemist on projektiga, mille käivitasime selle aasta alguses. meil on üheksa platvormi, mis äh, toimivad koostöös Äh, National Geographicuga ning me tutvustame uut viisi reisida Euroopa Liidus äh, kultuuripärandi piirkondade vahel. kutsume üles inimesi äh, reisima teistmoodi ja tegema seda põhjalikumalt. üheks eesmärgiks on muuta kultuuripärand, mis on vähem teada-tuntud, kättesaadavamaks külastajatele. samas tahame tugevdada kultuurivahetusi Euroopa Liidu ning teiste maailma piirkondade vahel. Euroopas on väljapaistev kultuuripärand, nagu siin ka öeldud, ja selleks, et inspireerida reisijaid, oleme me välja töötanud neli eh, teemavaldkonda nende reiside jaoks. Te näete, need on siin ka ära toodud. Eh, kuninglik Euroopa, Vana-Euroopa, romantiline ning maaolune Euroopa. Need reisid võimaldavad avastada Euroopat äh, uues valguses ja avastada täiesti äh, uskumatud äh, kultuuripärandi piirkonda ja näha, kuidas need on seotud Euroopa Liidu ajalooga. pakume juurdepääsu teatud peidetud saladustele ning eriti väljapaistvatele kohtadele, see on suurepäraseks võimalus kohalikele kogukondadele, sidusrühmadele, ettevõtjatele, kuid lisaks sellele on selle projekti peamiseks eesmärgiks muuta seda, kuidas inimesed reisivad. Nad peaksid jääma kauemaks kohale ning äh, tutvuma kohaliku kultuuriga, saama rohkem teadmisi, mõistma paremini äh, seda, milles seisnevad kultuuripärandi väärtused. me räägime siin väärtustest, ärgem unustagem seda see projekt töötati välja ning viidi läbi koos kolmekümne nelja UNESCO kultuuripärandi äh, piirkonnaga Euroopas, see tähendab ateljeesid, kohalikke kontaktpunkte, veebilehekülge. ja lisaks neile, äh, sellele kõigele äh, turismiorganisatsioonid, nõukogud hotellindus, kohalikud kogukonnad, kestliku turismi eksperdid on samuti omalt poolt andnud väärtusliku panuse selle projekti elluviimisesse. kõrgetasemel kestliku turismi konverents leidis aset ka kaks nädalat tagasi Pariisis. toimus UNESCO peakorteris Euroopa kultuuripärandi aasta raames Euroopa Liidu Hiina turismiaasta raames. sellel kõrgetasemelisel kohtumisel räägiti sellest, kuidas on võimalik edendada kestlikku turismi arengut ja kuidas see pakub kasu ka kohalikul tasandil. Äh, rääkisime samuti innovatsiooni tähtsusest ning lisaalgatuste kaasamisest. Äh, suur algatus leidis äh, sam-, siis kirjeldamist kui esimene veebiplatvorm üldse, mis on pühendatud äh, kestlikule reisimisele ning äh, kultuuripärandile. septembris kaks tuhat äh, kaheksateist käivitasime selle veebilehe. sotsiaalmeediakampaaniad, pressiavaldused, näitused kõikjal Euroopas. loodetavasti õnnestub meil näitus tuua ka siia järgmisel aastal parlamenti. see on praegu korraldamisel ja see on kindlasti heaks võimaluseks teiega ka jagada seda. mis veel siis? võib-olla paar sõna veel kultuuri ning äh, turismi seose kohta, nagu me teame. tegemist on ühe kõige kiiremini äh, kasvava sektoriga maailma majanduses ning see võib otseselt või kaudselt panustada samuti äh, paljudes mm, kestliku arengu eesmärkide saavutamisele. ärgem unustagem, et see on oluline meie igapäevases tegevuses. kultuuriturism äh, katab nelikümmend protsenti ligikaudu turismi sissetulekutest kogu maailmas ja see on kümme protsenti kogu maailma rikkusest. kui seda juhtida mõistlikult ning kestlikult, siis on turism võtmeks, mis aitab säilitada kultuuripärandit ning edendada loovust igal moel. kultuuripärandi piirkonnad ning eriti need, mida mainitakse UNESCO nimekirjas, on olulised keskused, kus luuakse töökohti ning aidatakse kaasa kohalikule arengule. me mõistame, et kultuuri põhjustel reisijate äh, muutuvad noored kahe tuhande aasta reisijad. nii et kõik see on väga oluline ja tänu teile ning komisjonil on olnud see kõik võimalik. suur aitäh teile ma usun, et meil on nüüd päris palju küsimusi ja esimene võiks olla järgmine. Teie sõnavõtud ei ole iseenesest sellised, mis tekitaksid ainult küsimusi, vaid tegemist on arvamusega, infoga ja te rääkisite tegelikult liikmesriikide olukorrast, mis on vägagi eriline ja erinev üksteisest. me ei saa edasi liikuda, rääkida Euroopa kultuuripärandist ja selle aastast, kui me ei mõista, mida me peame tegema, mida teha, seega ootame eh, pigem mitte teie küsimusi, vaid teie arvamusi ja mõtteid. Maria Augusta Santos, eh, Assembleia da República de Portugal e membro da Comissão de Educação e Ciência. suur aitäh, olen Portugalist. Portugalis on tehtud pidevat tööd ning eh, viidud läbi tehnilisi tehni-, eh, töö, teadusuuringuid koos teaduskeskuste teistega meie eesmärgiks on olnud äh, põhjalikumaid teadmisi saada Portugali kultuuripärandi kohta ning äh, selle erinevate tahkude kohta. restaureerimise laboratoorium on meil, arheoloogiliste teaduste laboratoorium, äh, riiklik arheoloogia laboratoorium, ähm, allveearheoloogia jaoks ja muu selline ja me ja oleme tõepoolest nentinud, et edusammud on olnud olulised viimastel aastatel, samuti me näeme, et Vabaduse muuseum loodi ning tegelikult me oleme suutnud seda kõike teha läbi Euroopa ning Portugali vahendite ühendamise. oleme kasutanud Euroopa vahendeid lihtsustanud erinevaid menetlusi ning äh, veel, mis puudutab kultuuripärandit, siis tuleb ütelda, et me peame alati võimalikult äh, rohkem püüdlema parema kultuuripärandi äh, haldamise poole. Euroopa Liit peaks olema siis nii-öelda järelevalvajaks siin. Euroopa Liidu tasandil peaks aset leidma ka koordineerimine me peame kõik kaasama sellesse, kui me tahame, et me edu saavutaksime. see tähendab seda, et me peaksime pöörama tähelepanu eelkõige just sellisele lähenemisele, mis keskenduks kodanikule, mis võimaldaks väärtustada veelgi enam Euroopa kultuuripärandit, kuid samuti võtaks arvesse uusi mudeleid, kaasaks võimalikult laialdaselt kogu meie ühiskonna. sel viisil on meil võimalik eh, siis paremini koordineerida meie kultuuripärandi juhtimist üldse. Buenas tardes de nuevo. Siento volver a intervenir, pero. tere päevast. Mm, mul on soov väljendada ühte tunnet. see on seotud äh, selle maapiirkonnaga, mida esindan minu linnas on kuus tuhat elanikku, me oleme UNESCO biosfääri ala, Natura kaks tuhat ala. nii et see on igati seotud loodus- ja kultuurivarade kaitse teemaga. paljud inimesed, kes selles piirkonnas elavad ja ma usun, et ma loodan, see, mida siin praegu on öeldud läheb õiges suunas. ehk et me soovime kaitsta seda pärandit. ei tohiks aga jõuda selleni, et äh, pärandi kaitse oleks midagi jäika või kunstlikku, sest linnade arendajad ja seadusandjad tunnevad ennast süüdi nende piirkondade suhtes, kus on nii loodus- kui kultuurivarad esindatud. minu jaoks pärandikaitse tähendab ka elanike kaitset ja nende traditsioonide kaitset, sel-, nagu nad on aja jooksul kujunenud. ja üks ülesannetest, mille Euroopa Liit võiks endale püstitada kultuurivaldkonnas laiemalt, olekski toetada selliseid paiku, mida me kõik sooviksime kaitsta. maapiirkondades Lõuna-Euroopas paraku ma ei tunne olukorda kõikjal, kuid näeme maapiirkondade tühjenemist. samas on meil tegemist looduspärandi ja kultuuripärandiga, kuid seal ei ela enam kedagi. nii et meil on siin lihtsalt tühjad dekoratsioonid ja mitte keegi tegelikult ei saa sellest looduse kultuuripärandist kasu, mis on ometi üks Euroopa Liidu suurematest trumpidest. me ei mõista Euroopat, kui me ei mõista sümbioosi looduse ja kultuuri vahel, mis on ajaloolises arengus kujunenud ja viinud selleni, mida me täna kaitsta tahame. Me ενδιαφέρει να συνεχίσω την σκέψη του συναδέλφου jätkuks kolleegi poolt öeldule, mina tulen Kreekast ja linnad Kreekas on, linnades on sageli arheoloogilised mälestised ja paljud neist mälestistest asuvad ka maapiirkondades. nii et kultuuripärandi ja mis on siis ehitised, maa kasutuse planeerimine, põllumajandus, need kõik on omavahel seotud. ning äh, on ka need, kes tahavad ekspluateerida neid varasid ja rikastuda ja mitte neid kaitsta. nii on arheoloogilise leidega meres nii et äh, tuleb tagada järelevalve ja turvalisus, mis on siin kriitilise tähtsusega. kuid me ei saa jääda lootma ainult äh, metafüüsilisele lähenemisele, et me, kus me oleksime uhked lihtsalt oma pärandi üle. ei, meil peaksid kindlasti olema ka ühised ja paindlikud protokollid Äh, peaks äh, julgustama uute õigusaktide vastuvõtmist, äh, kus tekiks seo-, kodanike ja leidude vahel seos. kodaniku igapäevane elu peaks olema sellega seotud ning leiud kultuurilised äh, väärtused peaksid olema kaitstud mitmekultuurilisel tasandil. ja need äh, leiud peaksid olema osa meie igapäevasest elust, mitte lihtsalt äh, mingi väline nähtus, mis meile ei kuulu ja mida võib-olla külastavad turistid ainult. vabandust, et kõnelesin väga pikalt, aga ma arvan, mõista tuleb seda, et Euroopa parlamendid saavad siinkohal lahendusi leida. acest uh, subiect al dictaturii nu va mai fi folosit <laughs> pentru că nu e nevoie. Erandkorras nüüd minu diktatuur ei toimigi. meil ei, meil on veel aega ja ma ütleksin, et see, mida te ütlesite, on väga oluline seal on ka õiguslikud mõjud ja siin oleks võib-olla vaja ka äh, õiguslikku arvamust, aga härra Mendoola õigustalitusest on ka siin ja ma annaksingi talle sõna, et ta saaks oma ähm, õiguseksperdi arvamuse öelda, palun. Yes, thank you, good evening uh,. uh European Par-. suur tänu, Gianni Mendola, Euroopa Parlamenti õigusteenistus. nagu korduvalt juba öeldi täna kultuuripärand ja selle säilitamine on loomulikult liikmesriikide pädevuses. kuid on ka selliseid aspekte, mis on olulised Euroopa Liidu jaoks. vastavalt artiklile kolm Euroopa Liidu lepingus Euroopa Liit tagab kultuuripärandi kaitse ja artikkel sada kuuskümmend seitse Euroopa Liidu toimimise lepingus ütleb, et ülesanne ühine, ühist pärandit kaitsta on antud Euroopa Liidule ja iseäranis, mis puudutab Euroopa Liidu kultuuripärandit. see toodi sisse Maastrichti lepinguga, aga isegi enne Maastrichti juba oli Euroopa Liit äh, võtnud vastu õigusakte kultuuripärandi osas, tuginedes üldpõhimõtetele, mainiti juba algatusi nagu kultuurivaradega ebaseaduslik kaubitsemine, näiteks sellega tegeldi juba enne Maastrichti, kuid õiguslik alus oli teistsugune kaubanduspoliitika. kultuuripärandi kaitse on toetav pädevus, see tähendab seda, et Euroopa Liidus on eksklusiivne pädevus, jagatud pädevus või toetav pädevus ja antud juhul on see kõige nõrgem pädevus, kuulub sellesse kategooriasse. konkreetselt Äh, tähendab see koostöö julgustamist liikmesriikide vahel, äh, parimate tavade vahetamist, aga ka liikmesriikide tegevuse toetamist. vaatamata sellele, et tegemist on toetava pädevusega, Euroopa Kohus juba algusest peale, pean ütlema, et küsimus ei ole mitte ainult kultuuris Ähm, on meil tegemist toetava pädevusega ka haridus, sport. nii et neid valdkondi on veis, teisigi, tervishoid, kodanikukaitse, halduskoostöö, tööstus, need on ka täiendavad pädevused Euroopa Liidu jaoks. Euroopa Kohus on alati rõhutanud, et asjaolu, et pädevus on ainult pä-, toetav pädevus ei tähenda see, et pädevus puudub. pädevus on olemas ja kui pädevus on olemas, kuigi see on ainult toetav pädevus, siis üldpõhimõtted rakenduvad. ehk siis äh, horisontaalsed põhimõtted Euroopa Liidu õiguses ja liikmesriikide koostöö põhimõtted, ehk siis liikmesriigid peavad hoiduma selliste meetmete vastuvõtmisest, mis võiksid takistada eh, soovitavate eesmärkide saavutamist läbi Euroopa Liidu poliitikate, seal, kus Euroopa Liit on täitnud oma pädevust. nii et kuigi ei ole otseseid äh, volitusi, äh, harmoneerivat pädevust, mida kasutatakse teistes valdkondades nagu näiteks siseturg, Euroopa Liidu pädevus on siiski olemas. ja äh, seda pädevust saab kasutada ja iseäranis selleks, et toetada liikmesriikide tegevust. ja veel üks positiivne märkus. süsteem suhtub väga positiivselt äh, rahastamisse, see puudutab algatusi kultuuripärandi vallas, kaasa arvatud ühes valdkonnas, mis on väga piiratud, mille osas Euroopa Liit on üsna karmikäelne, milleks on konkurentsiõigus. artikkel sada seitse Euroopa Liidu toimimise lepingus äh, võimaldab komisjonil anda riigiabi kultuuripärandi kaitseks isegi siis, kui ettevõtted ja majandustegevus on ohus. rääkimata nendest juhtumitest, kus pole majandustegevust ja ettevõtteid. sellisel juhul jääksime väljaspoole riigiabi raamistikust ja lisaks riigiabile kultuuripärandi kaitseks on ka üldine plokierandi regulatsioon Euroopa Liiduna niisiis, Euroopa Liidul on toetav pädevus, mis aga ei tähenda, et pädevust pole. ja mis puudutab liikmesriike, kes soovivad alustada tegevust, ähm, siis neil on üsna suur manööverdamisruum ka rahastamise osas Euroopa Liidu poolelt. nii et suur tänu. Mulțumim și noi, ori de câte ori în cursul discuției va, va mai fi. suur tänu. härra Mendula, kui te leiate, et oleks vaja veel selgitusi erinevate teemade kohta, siis muidugi saate seda igal hetkel teha, lihtsalt andke märku. suur tänu Prantsusmaalt kultuuri- ja hariduskomisjonist Prantsusmaa traditsioon on juba väga vana kultuuripärandi kaitsel, me oleme üks nendest Euroopa riikidest, kellel on äh, seaduslik arsenal, mis on päris hästi kohanenud ja vaatamata sellele seaduste süsteemile, Prantsuse süsteem tugineb kahel põhimõttel, üks on äh, kultuuripärandi nimistu ja teine siis, Austria kolleeg rääkis sellest, arhitektid vastutavad selle eest, et annavad arvamuse ehitus- või renoveerimis, restaureerimistööde eest, mis puudutab ajaloolisi monumente, kõik need katedraalid, lossid, millel on arhitektuuriline väärtus. see puudutab aga ka monumente, mis võimaldavad, mis näiteks võimaldavad säilitada meie kesklinnade ilmed. kuid see süsteem on sageli löögi all vaatamata kõigele, sest te rääkisite just äh, finantshuvide survest, poliitilistest, poliitilisest survest, kes ei suhtu tingimata kultuuripärandisse samamoodi nagu meie. ja näeme, et tuleb olla väga tähelepanelik selle korra säilitamise osas meie praegune süsteem on võimaldanud päästa enamuse kesklinnadest ja külakeskustest, on jõudnud nüüd oma piirini. meie pärand on sageli üsna hästi säilinud, kuid äh, tal puuduvad uued funktsioonid. Äh, hoonetel puuduvad, renoveeritud hoonetel puuduvad sageli uued funktsioonid ja teiseks äh, me suuname palju vahendeid restaureerimisele, aga vähem ho-, hooldamisele, näiteks ajaloolised hooned, monumendid, mida ei hooldada regula-, hooldata regulaarselt, siis äh, viieteist, kahekümne aasta pärast vajavad uut restaureerimist. nii et Prantsusmaa täna on teadvustanud need probleemid ja kohandab hetkel süsteemi äh, ja kasutame sellist äh, projekti Äh, mis toetab kesklinnu just, kesklinnadest on sageli kodanikud lahkunud, seal ei ole enam majandustegevust. ja me suuname sellele vahendeid, kasutame kultuuripärandit turismi toetamiseks, aga ühtlasi äh, toome tagasi äh, juba kadunud tegevused, näiteks käsitöölised või ununenud ametialad, nii et valitsus äh, hetkel teeb jõupingutusi selleks, et materiaalne ja mittemateriaalne pärand äh, võimaldaks taas elu tuua meie keskmise suurustega linnadesse, kus on sage-, mis on sageli väga rikka kultuuripärandiga, kuid mis on kaotanud oma majandusliku funktsiooni ja mis on maha jäetud. suur tänu, jah, see on täiesti õige, mis te ütlesite. kes soovib veel sõna, palun? Okay. Um, so good afternoon, my name is uh, Koen van, <clears throat> van Baalen. tere päevast, mina olen äh, ehm, eh, Lööni ülikoolist äh, rahvusvahelisest äh, konserveerimise keskusest, aga ma olen ka Euroopa Nostra nõukogu liige ning ühe žürii liige, mis annab välja äh, auhindu, kultuuripärandi auhindu. mina tahaksin keskenduda asjaolule, mida tegelikult ka juba mõnedes ettekannetes on välja toodud me näeme teatavat kalduvust, et äh, inimesed ja kogukonnad muutuvad kultuuripärandis olulisemaks. kui vaadata kauhindu, mida Euroopa Nostra on välja andnud, siis äh, tihtipeale anname seda, anname neid hoonetele, hästi restaureeritud hoonetele, kuid üha rohkem püüame luua ka äh, seost inimestega, kohaliku kogukonnaga. mõnes mõttes on see ka kooskõlas sellega, mida me teeme UNESCO-s ennetava säilitamise vallas. kui võtta see tervisemetafoor, siis ma arvan, et ma läheksin sellega veelgi kaugemale. me tegelikult püüame luua avalikku äh, ütleme, tervishoiusüsteemi või kultuuripärandi säilitamise süsteemi, see ongi veelgi enamat kui ennetav äh, töö me püüame koostöös mitmete partneritega töötada välja integreeritud lähenemise, kuidas kultuuripärand ei oleks ainult asi iseeneses, vaid aitaks kaasa kestlikule arengule ja ka tuluvoogude loomisele. üks oluline küsimus, mida on siin ka mitmel korral tõstatatud, on see, et kuidas me hindame, kuidas, milliseid kriteeriume me kasutame otsuste langetamisel, valikute tegemisel ma arvan, et üks suur probleem Euroopas on see, et alati hinnatakse kõike ainult majanduslikult. me teeme väga või me mõõdame asju väga vähe nende sotsiaalse mõju järgi. jah, mingil, mingid katsed seda teha on, aga üldiselt tehakse seda vähe. ja see teeb väga raskeks siiralt hinnata seda, kas ähm, kultuuripärand või milline väärtus on kultuuripärandi ressursina. nüüd ähm, veel üks asi, mis mulle meelde tuli eelmisel nädalal, kui me äh, olime messil, et võib-olla me peaksime rohkem rääkima inimestest, me oleme rääkinud oskustest, see on väga oluline, aga oskused äh, ei äh, arene kunagi, kui vanemad ei ole veendunud, et see on vajalik lapsed ei lähe neisse koolidesse, kus neid oskusi õpetatakse, kui vanemad ei ole veendunud, et see on hea mõte. ja selle asemel, et saada suurepäraseks arstiks, saavad nad võib-olla suurepäraseks turuluksepaks. noh, see on võib-olla väike nali, aga põhimõtteliselt ma arvan, et on väga oluline luua ühiskonnas suuremat teadlikkust sellest, kui palju see võib inimesele anda, kui ta tegeleb millegagi, mis on ühiskonnale oluline ja see ei ole alati rahaliselt mõõdetav, nagu me tihtipeale äh, teeme. kui vaadata finantsvahendeid, mida Euroopa Liit äh, kasutab, siis ma arvan, et võiks olla hea mõte mm, mõelda sellele, et Euroopa väärtused on midagi, mis on inimestele olulised kui me loome Erasmuse programmi, kus, mille kaudu on inimestel võimalik liikuda Euroopas ringi, siis äh, oleks äh, oluline äh, siis investeerida avalikesse hüvedesse. näiteks avalikud hooned ja nende säilitamine, nende restaureerimine. selle juures on väga oluline see kohalik äh, kogukond, ähm, mis sellest kasu saab. nii et ähm, see on väga oluline mõte, mida tuleks erinevates kohtades rakendada. see on minu meelest äh, väga oluline, et Nanura võtame näiteks Natura kaks tuhat, selle, selle võib äh, läheneda ka hoopis niimoodi, et kuidas, kuidas on oluline meie äh, tervisele, kui mõtleme rändele, miks me, miks me näiteks äh, edendame lindude rännet, aga mitte seda, et inimesed liiguksid ringi ja me niimoodi oma mm, oskusi, teadmisi edendaksid ja vahetaksid. aga ma olen äh, kindel, et tulevikus äh, ka mm, me näeme palju selliseid näiteid, kus Euroopa on tõesti Euroopa kultuuripärandist kasu saada. aitäh! aitäh! ka mina ühineksin äh, professori sõnavõtuga ja kutsuksin nüüd üles lugema kultuuri ja hariduskomisjoni raportit, mis avaldati aasta tagasi maailma kultuuripärani integreeritud äh, kasutamine, see on see, millest me räägime, et inimesed peaksid olema kultuuripärandi keskmes küsimus on selles, kuidas me saame kaasata kogukondi. suur tänu selle sõnavõtu eest. palun, proua, teie soovisite ka sõna, ma ennist jätsin teid vahele, aga saate nüüd sõna. Teie soovisite sõna, eks ole? Varug, Varug. Äh, Dolazim iz parlamenta Republike Srbije. jah, tere päevast, mina olen Serbia parlamendist. tervitan kõiki kolleege kuulasin teid hoolikalt ja oli väga selge, et millised küsimused siin esile tõusid. Need olid kõik seotud kultuuripärandiga, kuid me nägime ka, et lähenemine neile küsimustele võib olla üpris erinev. üsna hiljuti võttis Serbia vastu kultuuripärandi kaitse seaduse. meie ajalugu on nimelt viinud kohati ka selleni, et sõdade tõttu on kultuuripärand hävinud, äh, ka näiteks äh, surnuaiad, mis on meie piiride lähedal, on hävinud. ma tahaksin juhtida teie tähelepanu ühele nähtusele, nimelt Lõuna-Serbias ja ausalt ka Kosovos on juba aastaid, aastakümneid äh, toimumas õige õigusuliste äh, kirikute ja kloostrite hävitamine ja teiste sarnaste mm, asutuste hävitamine. ma tahaksin küsida, kas tõesti kas tõesti siiamaani, aastaid hiljem ei ole selge, et kes selliseid äh, kuritegusid äh, toime pani, sest et tegemist on terve rahva identiteedi hävitamisega. aitäh. suur tänu, esimees, et saan veel kord sõna. ma olen ka Viinis äh, ähm, siis kultuuripärandi eest äh, vastutav ja saatus ma olen äh, erialalt ajaloolane, mis tähendab, et ma pean hästi orienteeruma kõigis neis küsimustes, ajaloolistes küsimustes ja väga oluline küsimus on, et kes tegelikult on vastutav mm, äh, siis kultuuripärandi ees. Austrias on üsna hierarhiline ülesehitus meie struktuuridele, meil on föderaaltaseme asutus, kes siis peaks olema vastutav kõigi nende muinsuskaitse all olevate objektide eest ja muidugi äh, ei tule toime kõige sellega. võiks ju öelda, et omanik peab ise vastutama oma muinsuskaitse aluse hoone eest, aga minu küsimus on nüüd, et kui ta ei lase seda isegi ristrisse kanda, siis kes selle eest vastutab? nii et äh, siin oleks väga oluline, kui me saaksime Euroopa Komisjonilt kas või ideoloogilist äh, toetust äh, selles suhtes. et äh, siis ka liikmesriikides, antud juhul siis Austrias, tõuseks teadlikkus sellest. ka meie muinsuskaitseasutus on tõepoolest üle koormatud, personali liiga vähe ja me peame väärtustama kultuuripärandit, me peame seda säilitama kuna Serbia kolleeg just rääkis rahvusidentiteedi, siis, siis ma meenutaksin, et viimase neljateistkümne aasta jooksul on Viinis lammutatud äh, kümneid paleesid, äh, äh, vanu hooneid ja see tähendab, et Viinis tekib selline identiteet, mida tegelikult väga paljud linnakodanikud ei soovi. suur tänu härra Madalonga. Quería un pequeño apunte al señor Montes sobre el... jah, tahaksin veel midagi lisada sellele, mida ütles härra Montes. kohaliku piirkondade arengu ja kultuurilise arengu kohta. meil on väga palju meetmeid, väga palju ettevõtmisi maailma kultuuripärandi kaitseks ja säilitamiseks, aga ka loodusvarade säilitamiseks. ja tihtipeale on küsimus ka selles, et luua sellised äh, teekonnad inimestele, et nad tõepoolest satuksid sellistesse piirkondadesse, mis on vähem tuntud ja sellised külastused ju ka tõstavad inimeste teadlikkust. Hispaanias on näiteks selline koht nagu Aranjuez, äh, Rantra, mis on just selliste suurte tuntud äh, radade lähedal ja see annab võimaluse luua sünergiaid erinevate lähenemiste kaudu, kultuuripärandi kaitse, kultuuriturismi etendamine. me saame siin luua täiesti uue universumi, et see on meie lähenemise äh, põhimõte. me lähtume kultuuripärandist ja sellest äh, lähtudes, mis me siis soovimegi äh, kogu ümbruskond edasi arendada, et kultuuripärandi edendamine tuleviku linnade kontekstis. järgmisel aastasajal me ju kõik tegelikult elame mingit laadi linnades ja me peame seejuures jälgima et ka need piirkonnad, kus on oluline kultuur ja loodus, oleksid ka kaasatud. ma tean, et tegemist on teemaga, mida arutatakse väga paljudes organites, liikmesriikides, komisjonis, paljudes teistes organisatsioonides. et kõiki neid aspekte arvesse võtta, ka põllumajandust, ka majanduslikku arengut, see kõik on oluline kõik see mis äh, on kultuuripärandi teema ümber oluline. ja siis ma tahaksin veel äh, õigustalituse esindajale midagi öelda, ka mina olen jurist ja tahaksin öelda, et äh, seda on teha ka, ka aastatuhande eesmärkide raames need eesmärgid on meile kõigile siduvad ja ma leian, et äh, nii kodanikena kui ka piirkondlikul, riiklikul tasandil, Euroopa tasandil, maailma tasandil, näiteks UNESCO tasandil äh, saab neid arvesse võtta. UNESCO ülesanne ongi ju säilitada inimkonna kultuuripärand. niisiis, need aastatuhande arengueesmärgid vajavad elluviimist ja eesmärk üksteist all kestlikud linnad on punkt neli. me peame tugevdama jõupingutusi, et äh, inimkonna kultuuripärand ja ka kogu ülejäänud pärand säilitada. see hõlmab kõiki universaalseid väärtusi ja see on meie kõigi ülesanne ja ka meie laste ülesanne. see on see, mis peab olema meile väga selge, et see on meie ülesanne, et me peame tegema koostööd inimestega, et me peame inimestega, me peame kodanikega iga päev rääkima, rääkima kodanikega, rääkima noorte inimestega kes on veel sellel aastatuhandel sündinud, kes keda huvitab eelkõige Youtube. vastasel juhul me kukume läbi, me ei suuda edasi anda kultuuripärandit eh, noorele põlvkonnale. jah, see kõlab võib-olla natukene dramaatiliselt, et ma ennast nii väljendan, aga eh, see kultuuripärandi aasta tõepoolest innustab meid, see paneb meid mägesid liigutama see on meile väga oluline kõigis organites, Euroopa Parlamendis, komisjonis liikmesriikide parlamentides. me peame asja ette võtma, me peame kõigis valdkondades edasi liikuma ja me peame kõik koostööd tegema, kuigi kultuur on midagi väga killustunud. me peame siiski tegema koostööd kohalikul, piirkondlikul, riiklikul, Euroopa tasandil. ma usun, et äh, olete kõik minuga nõus ja mõistate, et äh, me tegutseme tõesti väga kirglikult äh, selles valdkonnas, et see oli see sõnum, mis oli mul tõesti südamel. ma tahtsin selle välja öelda. suur tänu, jah, te räägite äh, nagu väga andekas poliitik, mitte nagu UNESCO liige. järgmisel aastal on ju ka Euroopa valimised, soovin teile edu. aga palun, nüüd on sõna teil vabandust, äh, tahtsin siiski selle härrasmehele seal kõigepealt sõna anda. Klaus-Peter Echter. olen Klaus-Peter Echter. ja nagu üks eelkõnelejatest olen minagi Euroopa Nostra nõukogu liige, Euroopa Nostra Saksamaa osakonna asepresident. milline on Euroopa kultuuripärandi aasta mõju? ma arvan, et mitmeski mõttes oli tegemist edulooga Eel kõige õnnestus selle kaudu tõsta teadlikkust kultuuripärandist ja ma arvan, et hästi õigustatult keskenduti kestlikkuse mõistele. aga selles vallas on vaja palju rohkem veel ära teha. ma mäletan, et New Yorgis toimus ÜRO kõrgetasemeline poliitiline foorum, kus arutati kestliku arengu eesmärke. üksteist neli puudutabki kultuuripärandit ja seda mainiti, aga pikemalt ei käsitletud, sest äh, poliitikud ei mõistnud ilmselt selle tähtsust. aga see on väga oluline. kultuuripärandi aasta tulevik on oluline ning seda on ka tegevuskohas mainitud, et pärand, järjepidevus ja selle hoo säilitamine. võib-olla saate ka tulevikus rohkem rääkida sellest tegevuskavast, aitäh. suur tänu ja palun, teil on sõna teil. Έρχομαι από το Κυπριακό Κοινοβούλιο. Suur tänu. Olen Küprose parlamendi liige. ja tahaksin puudutada teemat, mida ka juba ennist välja toodi. nimelt, kellel on vastutus, mitte ainult piirkondlikul tasandil ja mitte ainult, mis puudutab äh, eeskirju vaid ka nende paikade kasutamise küsimuses. tundub, et selles osas ei ole nagu keegi vastutav. meie või minu koduriigis äh, on äh, selline olukord, kus kirikud, kloostrid, teised äh, kultuuri, kultuurilised olulised paigad nende vastu ei näidata üles äh, austust ametivõimude poolt. seetõttu nad äärmiselt halvas olukorras ja Küprosel varsti meil enam ei olegi neid kultuurimälestisi. kas sellepärast, et inimesed ei ole neid korras hoidnud või ametivõimud ei ole neil halvanud nii, nagu peaks? mul on hea meel, et Euroopa Komisjon on osalenud arheoloogiliste äh, mälestiste äh, restaureerimisel Küprosel. kokku kahekümne viie mälestise puhul on seda teinud. poliitikud on ka agaralt osalenud. ning sellega on antud ka oluline panus rahu säilitamiseks piirkonnas ressursside kasutamine selleks, et luua usaldust kahe poole vahel, on väga kasulik instrument. Euroopa Liidu välisteenistus peaks olema väga tähelepanelik selles küsimuses. kui küsimus on majandusabi andmises ja selle haldamises tuleb jälgida, et, et ei tekiks ohtu kultuuripärandi kaitsele selles piirkonnas, et siin ei tekiks olukorda, kus erinevad programmid üksteist takistavad. Euroopa Liidu tähtsus ei ole sõjaväeline, tegemist on kultuuri- ja majandusliiduga. aga sel viisil on ka suur võimalus Küprosel kaitsta kõiki neid ähm, kultuuri- ja arheoloogiamälestisi. ja sellesse tuleks investeerida Küprosel, et äh, neid äh, mälestisi päästa, säilitada tulles tagasi küsimuse juurde, kes on vastutav, on piirkondi, kel, kellel on vaja abi äh, arengus, äh, kellel on vaja pidevalt, äh, kelle üle on vaja pidevalt järelevalvet teostada. ma arvan, et siin on oluline roll nii UNESCO-l kui ka Euroopa Parlamendil. kokkuvõtteks, esimees aeg ei ole alati meie liitlane neis piirkondades on tõeline vajadus see kultuuripärand digiteerida. et need äh, artefaktid tõepoolest äh, saaksid ähm, salvestatud ja et neid saaks säilitada igaveseks. aitäh! aitäh! vastutus, vastutuse ülevõtmine Ehm, on muidugi oluline küsimus, aga see on samuti liikmesriikide pädevuses. palun, sõna on teil. Eh, suur tänu, aitäh, et eh, veel kord eh, sõna saan. ma arvan, et kõik, mida me täna siin arutame, avaldab tulevikus mõju ainult siis, kui me panustame haridusele, kui me ei suuda tulevasi põlvi harida, luua teadlikkust kultuuripärandist, siis ähm, on olukord hoopis keerukas. ja nõustun eelkõnelejaga, et tõepoolest, kui on vanemad, kes, äh, kes võib-olla ei, ei poolda oma lapse valikut, siis see laps ka ei vali näiteks ähm, restaureerimise haridust. nüüd ähm, riiklikul tasandil ei ole olukord lihtne. kultuuri lihtsalt ei nähta nii olulisena, äh, kui tegelikult peaks äh, siseriiklikus poliitikas. aitäh, esimees kõigepealt tahaksin teid tänada selle ürituse korraldamise eest ja et olete siia kutsunud sidusrühmad ja ma arvan, et on tõesti väga oluline, et siia on kutsutud ka liikmesriikide parlamendiliikmed, see on tõesti väga oluline, et me saame arutada teemasid, sest tegemist on liikmesriikide pädevuses oleva teemaga. nüüd tihtipeale ajaloomälestiste haldamise eest on vastutavad vabaühendused, eraisikud. ma kutsuksin siinkohal üles ka parlamendiliikmeid ka mõtlema selle küsimusele, kes, kes omab neid mälestisi ja ka, et kes on vastutav, see on väga oluline küsimus, sest et väga suur osa kultuurimälestist on ju tõepoolest erakätes. nii et äh, nii et ma arvan, et äh, neid inimesi tuleks toetada nii palju kui võimalik, eriti kui me räägime konserveerimisest, kui me räägime mälestise säilitamisest, see on väga oluline teema, sest inimesed peavad igapäevaselt säilitama äh, neid, äh, seda kultuuripärandit ja see on ju ka rahastuse küsimus. nii et me peame tõesti tegema koostööd, et Ähm, et neid ajaloolisi hooneid äh, säilitada. muidugi on tegemist liikmesriikide pädevusega, aga siiski saab ka Euroopa Liit siin aidata. väga oluline on tõepoolest abistada inimesi, kes ähm, tahavad enda omanduses olevat kultuuripärandit säilitada. ja tihtipeale on tegemist äh, selliste kompleksidega, mis on, äh, mis on siis maastiku südameks äh, või siis kogukonna südameks. ja tihtipeale tegemist maapiirkondadega, me peame toetama neid inimesi ja me saame seda teha väga lihtsate vahenditega, tihtipeale on küsimus lihtsalt kommunikatsioonis toetusest, iseenesest lihtne. et ma lihtsalt kutsuksin üles äh, parlamendi liikmeid äh, tähelepanu pöörama neile küsimustele ja viimaks veel äh, siin räägiti palju ka seaduslikest aspektidest, ma pean seda väga oluliseks, olen ise ka jurist tõepoolest. kultuuripärand ei ole äh, Euroopa Liidu otses pädevuses, see on tõsi, aga on mitmeid muid asju, mis seda mõjutavad. ma mõtlen siin näiteks ähm, energiatõhususe küsimusele, see on väga oluline. meil on mitmeid direktiive, mida liikmesriigid peavad ellu rakendama, seal esiteks on nõuded ähm, hooned, hoonete omanikele, aga tegemist võib olla ühtlasi ka arhitektuurimälestiste omanikega, nii et ähm, see võib meid väga otseselt mõjutada et te näete, et äh, see on natukene äh, natukene keerukas, et, äh, et siin leida õige tasakaal. aga nüüd lõpetuseks tahaksin tõesti tänada ka Euroopa Komisjoni, et mõtlete ka eraomanikele, me viime praegu läbi uuringut, me uurime ärimudeleid, kuidas investeerida arhitektuurimälestistesse kuidas neid taaskasutada, see on tõesti väga oluline ka äh, mõista seda, et nende müüride taga on inimesed, aitäh. Thank you very much. aga palun. aitäh. teen lühidalt, sellepärast et siin eelkõnelejad ütlesid juba peaaegu kõik ära. mina olen Euroopa öö, äh, kahekümne kahe liikmesriigi konföderatsioonist. Äh, ja ma tahaksin tänada siin meditsiiniliste analoogiate eest, sellepärast et tihti on keerukas äh, meie elukutsed äh, selgitada me räägime restaureerimisest, äh, restauraatoritest, äh, säilitamisest. tegemist on kas siis kunstiliste objektidega või äh, muuga. meie säilit-, arendustegevus sõltub väga palju sellest, mis objektidega on tegemist. muidugi me räägime ka otsesest sekkumisest. meil on nii palju distsipliinide vahelisi lähenemisi, meil on vaja, et kogukonnad oleksid teadlikud väärtusest, sellest, miks me teeme seda, me muidugi satume kokku takistustega ja mingeid lahendusi ei ole. meie igapäevatöö on seotud samuti teadusega, nii et palun. väga hea, et liikmesriikide esindajad siin on. nii palju lisaväärtust tuleb meie ametist ja aktiivsest säilitamisest, restaureerimisest, selle tegemisest kestlikult ajaliste, ajalooliste hoonete kestlikust taaskasutamisest. väga oluline, et siin räägiti ka looduse ja kultuuripärandi kattumisest. enne räägiti sellest, et komisjonil on vahendid selle tegemiseks. Teil on palju inimesi. Teie olete liikmesriikide esindajad, teil on ka need vahendid ju, sidusrühmad, eksperdid Nad on väga entusiastlikud ja meie omalt poolt võtame väga palju vastutust endale säilitamises, monumentide säilitamises aga me peame toetama alt üles lähenemist, peame isegi nüüd me teame ju, räägitakse inimeste poolt põhjustatud katastroofidest, sellest, et ei mõisteta ka restaureerimist õigesti. tahe on hea, aga teod halvad meie valdkonnas ei ole mingit õiguslikku raamistikku, tihtilugu mõistetakse meid valesti, tihtilugu meid ei kaasata vestlustesse liikmesriigi tasandil. aga mõelge, kuidas oleks võimalik meie lisaväärtust õiguslikus raamistikus kaasata, aitäh. Mulțumesc. Asta înseamnă succint, nu? aitäh, aga tõesti aitäh, et ka lühidalt tegite. kas keegi veel? kas ka mina saan sõna, jah, aitäh mina olen Euroopa Nõukogu peasekretäriadist ja aitäh, et ka meid kaasasite aruteludesse, mis on tõesti väga olulised ning rikkad siin täna. Te teate, et Euroopa Nõukogu äh, asub Strasbourgis, meil on äh, üle neljakümne liikmesriigi äh, ja töötame juba aastaid ka loodus- ja kultuuripärandi säilitamisega, ka maastikega. töötame välja rahvusvahelikke kokkuleppeid, millega saavad liituda, mida saavad ratifitseerida äh, ka äh, Euroopa Liidu, ka Euroopa Liit saab liituda. Äh, seda meie tööd on rikastatud aastate käigus. ja väga kasulik oleks, kui kõik riigid, kes veel ei ole seda teinud, saaksid ka allkirjastada ja ratifitseerida meie dokumendid. võib-olla Euroopa Liit võiks kaaluda võimalust ka ise liituda. Euroopa Liit liitus Berni konventsiooniga, mis puudutab äh, elusloodust ning äh, elukohti looduses ja samuti äh, Flora kohta on meil eraldi äh, dokument Euroopa Parlamendilt endalt on äh, direktiiv. ja võib-olla oleks hea ka saada mõjuhinnang Berni konventsiooni kohta, kuid samuti Granada oma kohta, mis puudutab siis arhitektuuripärandit Äh, La Valletta oma on siis arheoloogia kohta ja Faro oma ühiskonnapärand. ja lõpetuseks. Euroopa Nõukogu korraldab koos komi-, Euroopa Komisjoniga ka Euroopa kultuuripärandi päevad. sellel on suur edu, me avame kõikide monumentide, hoonete uksed, väärtustame ka mittemateriaalset kultuuripärandit ja me tahaksime seda veel edendada. ja veel lõpetuseks Euroopa maastikukonventsiooni kohta, mille on ratifitseerinud kolmkümmend üheksa riiki ja mis on tõesti suurt huvi tekitanud, sellepärast et äh, selles käsitletakse eelkõige inimest, äh, vaadeldakse ka erakordseid maastikke kuid samuti igapäevaseid tavalisi maastikke linnades, kuid samuti maapiirkondades. ministrite komitee kiitis hiljuti heaks soovitused, mis puudutavad ähm, selle protsessi seotust kestliku arengu, inimõiguste ja demokraatiaga. aitäh! suur aitäh teile, kas keegi veel? aga palun. Jeszcze raz Jerzy, Jerzy Fedorowicz z Polski. Panie Przewodniczący, 30... Suur aitäh, mina olen Poolast. juba kolmkümmend aastat olen osalenud taolistel koosolekutel, kus räägitakse kultuurist ja selle mõjust Euroopale. juba pikalt enne Poola liitumist ja suurima rõõmuga kuulan kõike seda, mida siin räägitakse, aga ma tahaksin, et need kaks päeva kohtumisi võiksid viia teatud järeldusteni ja koostööni, nii et me räägiks ikkagi konkreetsetest asjadest, kuidas aidata üksteist, millised on meie kogemused. sellised äh, kokkusaamised leiavad tihti aset erinevatel puhkudel kui me räägime näiteks haridusest ja kultuuriga seotult just, siis kõik sõltub kõige madalamast tasemest ehk siis äh, kommuunist, kus inimesed tunnevad huvi nende küsimuste vastu, näiteks raamatukogu direktor soovib kultuuri viia lasteni seega kõik sõltub sellest, äh, mis tasandil me suudame kodanikuni jõuda, tihtilugu kõige madalamal tasandil. Äh, Poolas tänu liitumisele Euroopa Liidule on nüüd väga palju uusi võimalusi, mis puudutavad kas monumentide säilitamist muuhulgas nii et äh, me peame vaatama ka, mis vahendid meil on selleks, et renoveerida, restaureerida. tihti räägime neist küsimustest, aga ma tahaks teada ka, kuidas teistes riikides olukord on. kuidas äh, äh, näiteks säilitamisega on, kuidas selles valdkonnas toimub, tegemist on ilusa elukutsega. Ukrainas näiteks, mis ei ole liidu liikmesriik üks maailma kultuuri tippteoseid, tuntud kuulus Ukraina ülestõus ja lipp seitsmeteistkümnendast sajandist. siis seal me viime restaureerimistöösid läbi Poola toetusel ka teistes riikides on seadusi, sätteid, mis puudutavad kultuuripärandi säilitamist ning äh, restaureerimistöid. me oleme väga palju õppinud neilt riikidelt. tegemist on konkreetsete saavutustega. aga tulemused on kõige paremad juhul, kui saame omavahel arvamusi vahetada ja kogemustest rääkida. kas keegi soovib veel sõna võtta? ütleme, et nüüd küll viimane. Eh, vabandan, et uuesti sõna võtan, aga siin kuulsin Euroopa Nõukogu esindaja sõnavõttu ja seega tahaksin ise ka uuesti sõna võtta. nõustun oh, sellega, et on kohti, mis vajavad kaitsmist, säilitamist me võime säilitada mingit teatud äh, objekti, lossi, hoonet. ka mina tahaksin äh, meditsiinivallast metafoori kasutada. see ei ole ju sama, kui restaureerime, taastame mälestuse, monumendi või taastame loodust siin tuleb arvestada erinevate asjaoludega. ma arvan, et igasugust pärandit tuleb säilitada. aga inimeste pärand on kõige olulisem. ei ole mõtet maastikku säilitada, kui me ei suuda säilitada ja alal hoida traditsioone ja tavasid, mis inimestel on, sellepärast et pärand on hea, aga inimene on ikka peamiseks vektoriks. veel viimane kõneleja. aitäh, tahaksin tulla maastike väärtustamise säilitamise vajalikkuse juurde, Natura kahe tuhande juurde ka, mis on võimaldanud kaitsta teatud maastikke. ja mis on äh, välja toonud ka selle, mis energiasiire tähendab. Charente Maritimis, Girondi äh, Äh, valge all on ka Natura kahe tuhande ala, seal iga nädal on uued arenguprojektid äh, äh, päikeseenergia või siis tuuleenergiaparkide loomiseks ja maastikukaitseorganisatsioonid on tugevalt selle vastu, sellepärast et nad ei mõista, et ühest küljest me säilitame maastikku, sellepärast et see on väga ilus, seal on väga palju erinevaid liike kuid samas me anname loa läbi viia projekte, mis on vastuolus selle eesmärgiga. ja mingisuguseid äh, meetmeid selle vastu ei ole võimalik võtta. ma arvan, et ehk saaks siin midagi ette võtta Euroopa Liidu tasandil. meil oleks vaja raamistikku, äh, me mõistame, et energiasiire on vajalik, äh, aga tihtilugu tingib see selle, et liikmesriikidel ei ole vahendeid ja liiga kiirelt lasevad ette võtta ükskõik mida, ükskõik kus suur aitäh, kahjuks seda liiki näiteid on tõesti väga palju. ka minu enda koduriigis. meil on näiteks üks neljateistkümnenda, viieteistkümnenda sajandi kindlus, mida restaureeriti, aga sealsamas lähedal on meil äh, Äh, veepuhastuskeskus äh, ning äh, seda on rahastatud läbi Euroopa vahendite. et ikkagi tuleks vaadata, mis me teeme. nüüd aga, kui lubate, teeksin omalt poolt mõningad järeldused. minu assistent kirjutas siin väga usinalt paar asja üles. ma kardan, et täna õhtul Äh, tegelikult kulub meil äh, väga palju aega selleks, et homseks järeldused paberile panna, aga ma võin ütelda, nagu ma alguses ka ütlesin, mina tunnen huvi eelkõige selle vastu, et meil on välja kujunenud nüüd Euroopa kultuuripärandi aasta. väga hea oleks saada ka tagasisidet selle kohta, mis me tegime, mida tegi parlament, nõukogu komisjon sellepärast, et selle algatuse me küll lõime, aga suunasime selle tagasi liikmesriikidele. siin ka selgitati seda, et kultuuripärand muidugi on liikmesriikide pädevuses ja kõik, mis Euroopa institutsioonid äh, pakuvad, on, saavad olla ainult head takti-, praktikad, head tavad, nõuanded, aga me ei saa midagi enamat teha ma tahaks teada, mil määral kultuuri äh, pärandi kaitse äh, aasta on toiminud teie riikides, mis mõju on olnud sellel, kas see on olnud äh, hea, kas need projektid on midagi kaasa toonud? olen külastanud liikmesriike ise ja usun, et osades liikmesriikides on leitud suurepäraseid lahendusi ja reforme läbi viidud kõik see, millest te siin täna rääkisite, on seotud konkreetsete ja väga kasulike näidetega ma olen kogu oma elu vältel selle valdkonnaga tegelenud, ma olen alati kultuurivaldkonnas töötanud Rumeenias. seega mõistan hästi neid erinevaid probleeme, mis te, te mainisite. minu nägemus sellest kõigest on, põhineb osaliselt ka tegelikult kommunismi ajal kogetul. kaheksakümnendatel aga me nägime, läksime üle kapitalismile. ja sellega kaasnesid ka teatud aspektid, aga ütleksin, et kui me räägime kultuuripärandist siis siis alati pannakse mingis mõttes tärn nagu rinda sellele, kes äh, nende küsimustega tegeleb, aga kui äh, sisuliste küsimuste juurde minna, siis me näeme, et saadakse väga vähe vahendeid selle kõige jaoks. igal juhul tundub, et kultuuripärandi jaoks läheb ikkagi vähem vahendeid. aga võib-olla kui näitame üles tugevat tahet, siis saame ise olla suursaadikuteks selles valdkonnas. me peame tugevamalt sõna võtma me peame tõstma eelarvevahendeid, kultuur peab muutuma oluliseks igapäevaelu osaks, see ei tohi olla lihtsalt kõigest muust eraldiseisev, vaid peab olema seotud kõige muuga. vaadake kas või siin. kõik need komisjoni peadirektoraadid, kes siin kohal on, nad on väga erinevad, aga kõik rääkisid kultuurist. kui me räägime kultuuripärandist, siis me räägime, näeme tegelikult et seosed kõikide teiste valdkondadega on äärmiselt tugevad ja ma loodan, et me suudame sellega tulevikus ka arvestada. ma loodan, et te nõustute minuga, et me peaksime olema hea tahte avalduse esindajateks ka liikmesriikides, oma koduriikides. tõesti, kui me räägime erinevates projektides peame ka konkreetsematel küsimustel peatuma, me ei saa alati ainult nalja heita, me peame äh, arvudest rääkima, eelarvest, liikmesriikide omadest samuti. vahel näeme selliseid aga vahel me näeme, et äh, me suudame ka töökohti luua. homme võib-olla, kui järeldusteni jõuame, saame veel sellest kõigest rääkida. aitäh teile praegu, aga aitäh selle eest, et mul õnnestus mitte kasutada seda diktaatori haamrit. aga kasutan seda hetkel, sellepärast et mõne minuti pärast võtame kokku. meil on veel natukene aega võib-olla saame pilti teha veel, meil on viis-kuus minutit. ja siis ühendame käed mitte ainult sümboolselt, vaid ka konkreetselt. sellega on koosolek läbi, aitäh!